Right. Um, we, we had... Right, we better... Kallid kolleegid, ähm, alustagem, kuigi meid kohal eriti palju ei ole. Point eight. Eight, eight, hang on. Yeah. No? Yeah. Right. So the first item this morning... Esimene päevakorrapunkt täna hommikul on päevakorrapunkt äh, number kaheksa ja arvamus Hans-Peeter Martinilt Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta, härra raportöör, sõna on teil. jah, tere hommikust kõigile komisjoni ametnik küsis mu käest hetk tagasi, et mis minu ettepanekutest saab ja mina ütlesin, et probleeme sellega ei ole, sellepärast et äh, praegu on ju tohutu enamus, kuivõrd ma olen ainus äh, saadik, äh, selle küsimuse het-, esitamise hetkel olin ma ainus saadik saalis, lisaks teile, proua esinaine, aga te olete neist natukene kõrgemal. ja nüüd lubage mul siis rääkida paari sõnaga põhimõttelistest punktidest ning ma ei taha teha sama viga, mida teevad väga paljud katoliku kiriku preestrid. E, et karistan neid, kes kirikusse tulevad. aga täna hommikul tõesti, kui ma siia saali sisenesin, jäi mulle küll mulje, et ähm, tegemist on täiesti tavalise hommikuga siin parlamendis, kus saal on tühi ja siis te küsite, kallid kolleegid, pärast, et miks on nii suur lõhe äh, valitud esindajate ja rahva vahel, noh. võib-olla sellepärast ongi. ning äh, mulle tundub, et võib-olla täna hommikul äh, jah, siit üsna mitu põhjust tuleb välja nimelt äh, mulle küll tundub, et põhimõtteliselt äh, tegeleme me praegu asjaga, mis on äh, rööbastelt maha jooksnud, me ei tee seda tööd, mida valijad meilt eeldavad. ja tulen nüüd konkreetselt siis minu päevakorrapunkti juurde, siin on, puudutab asi ähm, juhi rolli võtmist, millise suuna võiks Euroopa Liit võtta, võtta, kui ta käituks õigesti, milline võiks olla meie kui ühenduse kuvand väljaspoole maailma, väljaspool maailma? muidugi äh, me oleme näinud, et Euroopa Liidul on teatavad eelised, kuid loomulikult ka puudused. ja tegelik küsimus on selles, et äh, mis võiks huvitada tulevasi põlvkondi poliitiliste protsesside osas. ning eh, minu meelest on küll selle konkreetse teema puhul tegemist sellise valdkonnaga, kus rahvasaadikutel on kanda väga suur vastutus. samas aga eh, avaldub eh, meile läbi selle väga suur võimalus. ja ma loodan, et me mõistame seda, et tegemist on võimalusega vastutust peame me kandma igal pool. proua esinejana, te ütlesite väga õigesti eelmisel kohtumisel, et eh, jah, statistika võib-olla ei tundu väga eh, olulise valdkonnana, kuid eh, meie siin komisjonis siiski teame, et see on vältimatu, selles on teinekord nähtud tohutut koormat, kuid äh, ma olen äh, ära kasutanud äh, kogemusi eelmistest eelarve vabandust, äh, kasutanud ära kogemust eelmiste mandaatide puhul ja analüüsinud siis Eurostati tööd. kui me aga Eurostati andmetele ei saa lootma jääda, siis kui me ei saa neid usaldada, siis see on tõsine probleem Äh, Kreeka puhul läks see maksma sada kolmkümmend miljardit, jumal teab, kui palju see võib maksma minna mujal. nüüd aga tulen siis konkreetselt selle arvamuse juurde. minu meelest täiesti klassikaline näide selle kohta, kuidas parlament võiks äh, veenda kodanikke selles, et me oleme mõistnud, mis on asja iva üldiselt äh, defineeritakse praegu heaolu mm, lihtsalt äh, piiratult statistikaga majanduskasvu ja töökohtade kohta, kuid see ei ole piisavalt lai definitsioon, me peame keskenduma ka kvalitatiivsele kasvule, kui me seda ei tee, siis me mõningaid arenguid ei võta arvesse, mina äh, kasvasin üles Konstantsi järve ääres äh, minu lapsepõlves äh, talved olid äh, pikad ja lumised ja ma ei nostalgitse siin, vaid tõesti see nii oli. enam aga selles piirkonnas lund ei näe. ja see on kõik kliima soojenemisest põhjustatud ja selleks, et ma mm, saaksin nüüd lumes suusatada, pean ma maksma äh, rohkem oma puhkuste eest sõitma kaugele ja kõik see on seotud äh, majanduskasvuga. tänapäeval autod on suuremad, vahemaad, mida inimesed katavad, pikemad, need autod on kallimad, bensiin on kallim ja Konstantsi järve ääres jah, majandus on äh, kasvanud, see piirkond on tootvam, aga milline see kasv on olnud? vaadates äh, nüüd aga mm, valitsuse statistikat, äh, valitsuste analüüse, mis põhinevad siis äh, ekspertidel ja analüü-, analüütikutel, siis mulle nüüd tundub, et parlamendil, vähemalt meie komisjonil on võimalus öelda, et me oleme mõistnud, mis toimub, me tahame astuda sammu edasi ja ei taha keskenduda ainult majanduskriisile ja sellele, mida see on meile õpetanud. Euroopa noorsugu on näidanud meile, et me peame heaolu defineerima siiski laiemalt, mõistma seda laiemalt, võtma arvesse erinevad moodulid meil on ju tohutu rikkus Euroopas, looduslik rikkus, mida kaitsta ja minu meelest kõik äh, see on otseselt seotud täiesti uue elukvaliteedi definitsiooniga ja progressi definitsiooniga Euroopas. Euroopa Komisjon äh, on teinud äh, omapoolse ettepaneku, mina tahaksin seda natukene laiendada ja erinevates valdkondades tuleb uued mudelid välja töötada, näiteks nagu Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise osas äh,, meetmed, ressursid ja nii edasi, selle kõige puhul tuleb äh, minu meelest öelda selgelt välja, et me peame olema julged ja minema kaugemale kui need mudelid, mida on kasutanud see, seni liikmesriigid ja jah, kõik need uued mudelid maksavad raha, kuid mina toetan äh, nende kasutusele võtmist, sellepärast et äh, ma küll arvan, et Euroopa Komisjonis on piisavalt personali nende meetmete Äh, elluviimiseks, Eurostatil on teatavad ressursid ja minu meelest äh, sellised jah, võib-olla ähm, esialgu igavalt tunduvad asjad nagu statistika võivad olla väga olulised Euroopa projekti edasiviimisel. Äh, suur tänu! otsin saalis variraportööre ja härra Ludvigsoni leidsin. Tack för ordet. Till att börja med så ser jag positivt på att genom denna förordning skapa en ty-. kõigepealt äh, ütleksin, et on väga tore, et äh, luuakse selline raamistik keskkonnamajandusliku arvepidamisele, seda oleks pidanud juba ammu tegema. ma usun, et see kiirendab arengut ja et äh, tegemist ei ole mitte ainult esimese sammukesega, mis jääbki sinnapaika. kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias on selgelt välja toodud, et keskkonna ja majanduse areng peavad olema omavahel seotud, vastasel korral jääb meie arengus puudu tõhusust, tõhususest ja selleks, et seda tõhusalt teha, on meil vaja ka midagi enamat kui maja, majanduslikud andmed, me peame ka äh, koguma andmeid keskkonnaga seotud küsimuste kohta keskkonnamajanduslik arvepidamine on eeldus sellele, et me võime kaasata ka keskkonnategurid oma majanduse arengu analüüsidesse. me peame tegutsema nii, et me tuleme toime nende suurte muutustega meie majanduses keskkonnaküsimuste kaasamine ei peaks olema mitte ainult tehniline küsimus, vaid me peame sellesse suhtuma kui laiemasse tervikusse. sellega me saavutame suuri eeliseid, sest me võime võrrelda seega keskkonnapoliitilisi arenguid erinevate maade vahel ja saame näha, millised meetmed toimivad ja millised meetmed ei toimi ühes või teises sektoris muudatusettepanekud, mille Martin on esitanud, nende osas võib öelda nii palju, et äh, siin on väga üldiselt arvesse võetud ettepaneku sisu ja meil on vaja äh, Euroopa jätkusuutlikkuse arvepidamist. ma ei tea, kas äh, see on ja me peame vaatama, kuidas kõige õigem lähenemine peab olema, me peame mõtlema ka veel täpselt selle peale, kuidas täpsemalt äh, ressursside vajaduse kasvuga tegelema, millest räägib e-, e-, Eurostat ja millised nõuded me peaksime esitama liikmesriikidele, igal juhul arvepidamist tuleb parandada ja siis veel. kuidas keskkonna arvepidamist siduda meie igapäevase tööga Euroopa Liidus, sellepärast et see on ju seotud äh, meie kaks tuhat kakskümmend strateegiaga, ma loodan, et koostöö selles valdkonnas saab olema meie institutsioonide vahel hea. aitäh, Philipp, palun! suur aitäh, proua esineja! vähemalt üks kord ei alusta ma sellega, et tänan raportööri, kuigi ma tänan teda muidugi küll, aga hiljem, vaid alustan sellega, et ütlen, et meid on siin saalis liiga vähe. ja üldse, kes siin praegu viibivad? kas me suhtume sellesse küsimusse tõsiselt? kui liikmete arv näitab seda, milline on poliitiline tahe ja poliitiline huvi selle uue plaani vastu, mida Hans-Peeter kirjeldas, siis mulle valmistab see muret ja see valmistab muret sellepärast, et nii ei ole võimalik töötada. muidugi me võime öelda, et statistika on lihtsalt igav teema, nagu ütles ka Hans-Peeter, kuid äh, tõenäoliselt äh, nõustub enamik meist sellega, et see on igav nende jaoks, keda ei huvita faktipõhine poliitika. minule meeldib faktipõhine poliitika nende faktide põhjal saame me otsustada, millises suunas me soovime liikuda, aga vähemalt on alus, millelt me alustame, kõigi jaoks sama. minu jaoks on see oluline, sest ma elan faktipõhises maailmas ja mina näen asju nii, et te saate seda, mida te olete mõõtnud ja kui te ei mõõda midagi, siis ka ei saa mitte midagi. ja seetõttu me peame mõõtma keskkonnamõju, sest me ei soovi, et keskkonnamõju veelgi kasvaks aga selleks, et teada, milline on see kahjulik mõju, tuleb see kõigepealt ära mõõta. kui me soovime muuta protsentuaalset osakaalu SKP-st, siis kõigepealt tuleb sedagi mõõta, kuid tihti me ei tee seda ja seetõttu ongi poliitika nii keeruline. ja seoses raportiga on mul ka teatud ettepanekuid ma soovin siinkohal tänada Hans-Peeterit mitte ainult selle pärast, mida ta on äh, siia kirjutanud, vaid selle, kogu selle töö pärast, mida ta on teinud, sest äh, see on sajaprotsendilises kooskõlas meie eesmärkidega. ja seetõttu me toetame sind. aga ma tahaksin omalt poolt rõhutada viimase asjana veel ühte sisulist asja ja see puudutab kulusid. jällegi, öeldakse, et tasuta lõunaid pole olemas kui me tõesti tahame usaldusväärseid andmeid ja fakte, siis tuleb pingutada. Need faktid ei kogu ennast ise. ma ei tee ettepanekut luua Eurostatile mingisugust äh, uut ja väga suurt alaüksust, tõenäoliselt tuleb osa investeeringuid lihtsalt, äh, osa ressursse lihtsalt äh, ümber äh, suunata, kuid ikkagi on vaja andmeid koguda. kui Eurostat tõesti vajab uusi ressursse, siis tuleb seda küsimust põhjalikult vaadata, kuid ma ei saa lihtsalt aktsepteerida väidet, et seda tööd ei ole võimalik paremini teha ressursside puudumise tõttu. meil on vaja fakte, et minna edasi ja lõpuks tahaksime öelda, et keskkonnaalane arvepidamine on ainult üks osa sellest, mida tuleb teha. Sharon ja koordinaatorid viibisid eile kohal, kui me kohtusime komisjoni esindajatega ja tegemist oli koosolekuga, kus komisjon tundis suurt huvi selle vastu, et alates esimesest jaanuarist viiakse läbi uus makromajanduslik ülevaade, mis on Euroopa semestri osaks ning komisjon on juba öelnud, et tuleb kasutada uusi majandusalaseid ja keskkonnaalaseid mõõdikuid tõenäoliselt ei ole meie andmed nii usaldusväärsed kui need, mida kasutatakse äh, raamatupidamislikes arvestustes, kuid ikkagi on see samm õiges suunas ja ma arvan, et me peame komisjonile andma nii palju andmeid kui võimalik äh, ka aastaks kaks tuhat kaksteist ja järgmisteks aastaks, aastateks, nii et suur aitäh sulle, Hans-Peeter, selle suurepärase algatuse eest. ma ütlen veel kord, et kõik, keda see teema huvitab, võiksid tõsta enda ja oma kolleegide teadlikkust poliitilistes fraktsioonides, aitäh okay.! aitäh, Viki! aitäh! ma ütlen edasi meie variraportööri sõnad. tema ütleb, et talle tundub, et poliitilise konsensuse saavutamine on võimalik ja et tema jaoks on äh, eeliseks keskkonnaalaste mõõdikute äh, kasutamine, sest nii on keskkonnaalaste eesmärkide saavutamine lihtsam, kuid äh, kindlasti tuleb kaaluda erinevate keskkonnaalaste aspektide kulutõhusust nii kvantitatiivsel kui kvalitatiivsel meetodil. ta ütleb, et kahjuks tuleb meile asjaolu, et kulutõhususe mudelit, äh, mida tunnistatakse universaalselt äh, keskkonnaalases äh, mõõtetöös, ei ole olemas. ja et me peaksime vaatama ka seda, mida tehakse väljaspool Euroopa Liitu, võib-olla on võimalik välja töötada ka mingisugune globaalne mõõtesüsteem ja lõpuks äh, palub ta öelda, et kuigi meil on praegu majanduslikke raskusi ja eelarve võimalused on vägagi piiratud, on äh, ometi positiivne, et äh, raportöör soovib Eurostatile esa-, era-, eraldada lisaraha olemasolevast eelarvest. aitäh! Thank you very much, I think that suur tänu! tundub, et kõik, kes on sõna soovinud, sõna on saanud, härra Martin, kas te tahaksite midagi vastata kellelegi? suur tänu, proua esinaine, et uuesti sõna andsite. ma hindan kõrgelt nende inimeste märkuseid, kes on kohale tulnud ja oleks ju suurepärane, kui see peegeldaks üldist parlamendi lähenemist sellele ettevõtmisele. jah, arvestades, et mina ise olen ajakirjanik ähm,, olnud eelmises elus ja ütleksin, et äh, mina äh, julgelt kohe äh, annaksin sellele sellise kõlava pealkirja ja kuidas ma selle nüüd välja valisingi täpsemalt, küsib härra Martin. Euroopa keskkonnamajanduslik arvepidamine või säästuse arvepidamine, kui me annaksime sellele parema, kõlavama nime, siis me saaksime ka paremini defineerida seda, mida me mõtleme. rahastamisega seonduvat tuleb muidugi arutada. ma saan aru, mida ütles Philippe Lambert ja ka mida ütles Vicky Ford. aga ma olen endiselt arvamusel, et me peaksime mõtlema ka sellele, millist kasu on toonud laienemine kuhu on äh, kadunud äh, need ametnikud justkui, kes äh, laienemisega tegelesid, nad on ju kõik veel palgal ja millega nad teevad. nii et minu meelest on võimalus mõned töökohad ümber kujundada ja kui neil on vaja ekspertteadmisi, siis mina äh, olen valmis neid aitama, kuid minu meelest kõik peavad mõistma seda, et on teatud komisjoni osakondi, kes on oma töö ära teinud ja seega ei peaks neid lõpmatuseni ju sellel täidetud postil hoidma. suur tänu, ütleb proua esinaine. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg esimene oktoober muudatusettepanekutest räägime kaheksateistkümnendal oktoobril, hääletame kahekümne kuuendal oktoobril meie komisjonis ja seega, et juhtivkomisjon, kes on keskkonnakomisjon, saaks üheksandal novembril hääletada asja läbi oma komisjonis ja detsembri esimesel täiskogul on see siis täiskogu ees. see oli siis praegu kalender, suur tänu selle eest ja edasi järgmine päevakorrapunkt, punkt number üheksa maksunduse areng, koostöö arenguriikidega hea valitsemistava edendamiseks maksundusküsimustes, arvamuse koostaja on proua Piedikäinen, kuid proua Piedikäinen kahjuks ei saa äh, osaleda meie kohtumisel ja seega Sari Essaja saab sõna selle arvamuse tutvustamiseks. suur tänu, Sirba vabandab kõigi ees, et ta ei saa osaleda meie tänasel kohtumisel, kuivõrd Keskkonnakomisjonis toimub hääletus ja seega paari sõnaga tema asemel siis räägiksin. proua Piedikainen tervitab oma arvamuses komisjoni algatust. kindlasti on vajadus seadusandliku raamistiku järele selleks, et tekiks maksusüsteemis ühtine, ühtne süsteem VKE-de ja äh, laiemalt ettevõtluse toetamiseks. arenguriigid peaksid siis tulevikus vabanema sellest seosest, et arenguabi on seotud maksukogumisega, kuid tegelikult see pidurdab nende arengut arvamus kutsub äh, komisjoni üles äh, karmimaid reegleid kehtestama maksuparadiiside defineerimisel ning komisjon peaks äh, tegema tööd rahvusvaheliselt siduma mitmepoolse rahvusvahelise mm, maksundusalase info jagamise osas ning kutsub üles meie arvamuse koostaja sellele, et eh, hea valitsemistava kasutamine maksundusvaldkonnas peaks olema osa kõikidest kokkulepetest, millesse astuvad eh, Euroopa Liit või eh, tema liikmesriigid. minu meelest need olid need kolm-neli peamist punkti mm, selles arvamuses ja jään nüüd ootama teie vastuseid ning edastan siis teie seisukohad Sirbale. Vicky, you've asked for the floor. suur tänu, Vicky sinul on sõna. jah, ma teen jällegi Saidi äh, etenduse siin omalt poolt, äh, vabandan, et teda pole kohal. ja ma arvan, et on oluline, et me paneksime paika kriteeriumeid maksuparadiiside tuvastamiseks, aga oluline on ka see, et äh, arenguriigid võib-olla tahaksid konkureerida maksu äh, valdkonnas, et luua töökohti omaenda kohalikele elanikele ja on äh, oluline ka maksude arvessevõtmine seoses kaubandusvoogudega ja tasakaaludega, tasakaaludega maksusüsteemide vahel äh, piirkonniti. Äh, seetõttu arengueksperdid sageli tunnevad muret, et paljudes vaestes riikides vaesed riigid, valitsused võib-olla sõltuvad arenguabist ja nad ei kasuta üldse võimalusi, mida annab neile ära tegelikult äh, maksu, maksundus kui selline. Sven, suur tänu, ma teen lühidalt, suur tänu selle arvamuse projekti eest, tegemist on hästi koostatud arvamuse projektiga ja mitmed võtmepunktid, millest me oleme siin juba rääkinud, on sinna kaasatud, ma arvan, et vähemalt saksakeelse tõlke puhul punkt number seitse võiks olla pisut selgesõnalisem, sellepärast et oluline ei ole mitte ainult arvepidamiste avaldamine äh, kõikides riikides, vaid äh, riigiti ja ma arvan, et see ei ole veel päris selgesti välja toodud, aga see on vast kogemata nii juhtunud. see on minu ainukene kommentaar siinkohal. loomulikult maksumäärad peavad olema seotud äh, riigi äh, enda pakutavate teenustega äh, ja me ei tohiks unustada, et mõningates maailma piirkondades äh, on juba maksukonkurents. nii et korrates Viki öeldut, ütleksin ma, et hargmaised ettevõtted, kui nad investeerivad arengumaadesse, eeldavad nad, et ettevõtte tulumaks on null ja me peaksime siinkohal hindama ametlikke äh, nominaalseid maksumääri ja siis reaalsust, mis sageli on nullilähedane ja ja ainult äriettevõtluse toetused on veel madalamaks kui null maksumäär. ja arenguriikides on probleemiks see, et nad isegi ei saa mõõdukamat maksumäära kehtestada just nimelt sellepärast, et erinevatel, erinevate riikide vahel on maksukonkurents ja rakendatakse ka vabakaubanduslikke piirkondi ja ma arvan, et me igal juhul peame lähenema sellele küsimusele taksu, ta tasakaalustatud ja me ei peaks nõudma konkurentsivõimelisi makse, kui on olemas juba äh, tuhandeid äh, maksuvabasid piirkondi, kus, äh, kuhu suunatakse põhiliselt välisinvesteeringud. ma ei näe, et keegi teine sooviks sõna, ütleb esinaine. või siiski, kas teie soovite midagi öelda? suur tänu, ütleb Sari, ma annan kõik kommentaarid edasi, kuid lamb, härra Lamberts lisab tahtsin omalt poolt öelda, et äh, see riikide kaupa aruandlus, äh, ma arvan, et see põhimõte peaks kehtima kõikidele äh, ettevõtetele, mis tegutsevad välismaal, mitte ainult loetletud ettevõtetele. ja ülemaailmsest FTT-st ei ole juttu Äh, ehk siis finantstehingu maksust ja ma arvan, et kui räägitakse finantstehingu maksust, siis see peaks siiski olema ülemaailmne. suur tänu! arvamuse koostajale antakse teie kommentaarid edasi. nüüd läheme edasi päevakorrapunkti number kümme juurde milleks on Euroopa Investeerimispangale antav Euroopa Liidu tagatis Euroopa Liidu välistele projektidele antavatest laenudest ja tagatistest tekkiva võiva kahjumi puhuks. me ootame praegu arvamuse koostajat äh, proua Sai. Äh, vabandust, unustasite ära ajakava eelmise punkti puhul, ütleb proua Sai, jah suur tänu, me saamegi aja ära täita, ütleb esinejana ja äh, muudatusettepanekute tähtaeg on neljas oktoober muudatusettepanekud vaatame läbi kahekümne seitsmendal oktoobril. Econis hääletame kaheksandal novembril ja juhtivkomisjonis toimub, ma arvan, et see on vist ENVI komisjon, kui ma ei eksi, ei, ei, vabandust, Arengukomisjon siiski, seal toimub hääletamine üheksandal detsembril. täiskokku läheb see küsimus siis pärast kõike seda. ja nüüd siis ootame mõned hetked, kuni jõuab kohale härra Kuutas Uh, the problem is that he's having to present something in another committee. härra Kutas peab uh, tegema ettekannet teises komisjonis, ta ei ole siin kohal, ta ei puudu siin praegu mitte seetõttu, et uh, ta suhtuks oma töösse kerglaselt Right. Um, we can now... jah. me võime nüüd edasi minna, nagu ma seletasin teile juba enne, on meil raporti autor, autori puhul tegemist väga populaarse isikuga, keda vajati ka mujal, kuid nüüd on ta jõudnud siia, me võime rääkida Euroopa Investeerimispangale antavast Euroopa Liidu tagatisest, Euroopa Liidu välistele projektidele antavatest laenudest ja tagatisest tekkida võiva kahjumi puhuks. ning nüüd siis saab sõna härra Sabin Kutas. suur aitäh, proua esinaine, ja andke andeks, et hilinesin kuid nagu te teate, oli, olin ma seotud ka ühe teise raportiga ja käisin seda just arutamas kõigepealt siis eh, paar sõna sellest eh, uuest otsusest, mis minu meelest on väga positiivne. tegemist on otsusega, mis eh, tugevdab Euroopa Investeerimispanga võimekust toetada uusi algatusi, sest Euroopa Investeerimispangale antakse suurem võimalus tegeleda infrastruktuuriprojektide ning jätkusuutliku transpordiprojektidega. tegemist on kohaliku tasandi ning erasektori ja riigisektori projektidega, võitlusega kliimamuutuste vastu ning teistelgi pankadel on võimalik projekte paremini toetada. selles ettepanekus on kaks aspekti, mida tuleks eraldi rõhutada, kõigepealt VKE-de roll kohaliku majanduse juhtimisel ja stimuleerimisel ning äh, võitluses tööpuudusega ja teiseks uued äh, tehnoloogiad ja teadmised, mida Euroopa Liit annab kolmandatele riikidele. Euroopa Investeerimispank peaks tagama, et selles otsuses toodud eesmärgid eh, leiavad eh, täitmist kõikides projektides, mis ette võetakse. majanduskriis on meile õpetanud, et me vajame üleilmset eh, finantsalast koostööd ja seetõttu ei tohiks Euroopa Investeerimispank ette võtta finantsoperatsioone kohtades, mida, mis on klassifitseeritud maksuparadiisidena. loomulikult on vaja, et Euroopa investeerimispangad oleksid läbipaistvad ning nende läbipaistvuse kriteeriumeid tuleb kontrollida. lisaks sellele on nii Euroopa Investeerimispank kui teised pangad andnud erinevaid soovitusi ja need peavad olema avalikud. ma olen nüüd valmis kuulama kõikide kolleegide seisukohti ja erinevaid parandusettepanekuid sellele raportile, suur aitäh teile veel kord! suur aitäh ka teile, kas keegi teine soovib sõna? Sven? aitäh! kõigepealt tänan ma eelarvekomisjoni hea raporti eelnõu eest ja ma tänan ka kolleeg Kutost suurepäraste ettepanekute eest lisamuudatuste tegemiseks, nendest on kindlasti palju kasu. mul on mõned märkused. kõigepealt me ei ole millelegi vastu, kõik sobib, aga me tahaksime omalt poolt taotleda lisamuudatusi. esimene neist puudutab punkti number seitse ja kui ma saan õigesti aru, siis ka punkti üheksa. sest äh, nendes punktides räägitakse maksuparadiiside definitsioonist, mis põhineb OECD nimekirjal, mis aga praegu on tühi. tegemist on kummalise olukorraga, sest jääb mulje, nagu maksuparadiisid oleksid äkki lakanud olemast. me teame, et see nii ei ole me peame seetõttu äh, siin kindlasti ütlema, et kohe, kui tulevad uued andmed ja uued äh, määrused, mis Euroopas jõustuvad, siis äh, tuleb öelda, et need riigid, mis on väljaspool Euroopa Liitu ja kvalifitseeruvad maksuparadiisidena, peavad samuti olema selles loetelus hõlmatud, sest see tühi nimekiri on ju naljanumber. meedias hakkavad jälle ilmuma pilkuvad artiklid kui me midagi sellist vastu võtame. teiseks on hea, et Euroopa Investeerimispank tegeleb nüüd järjest rohkem tõhusa ja jätkusuutliku rahastamisega, kuid tuleb ka eraldi ära märkida, et äh, Euroopa Investeerimispank on lõpetanud jätkusuutmatute toodete ja teenuste rahastamise osaliselt, kuid ikkagi on selliseid tooteid ja teenuseid veel liiga palju. ma ei hakka sellest praegu pikemalt rääkima, kuid kavatsen, meie fraktsioon kavatseb need äh, muudatusettepanekud kindlasti esitada ja seejärel me asume neid teiega arutama. kuid ma leian, et äh, praegune eelnõu tekst on väga hea ja tõenäoliselt enamus kiidab selle ka heaks. suur aitäh teile! selge mina ei ole Aldevari raportöör, kuid äh, ütleksin siiski, et äh, ka minu arvates tuleks maksuparadiisi sõnastusega ja definitsiooniga midagi ette võtta. ma ei ole küll kindel, et me võime teha seda, mida Sven välja pakkus. tegemist on äh, utoopilise ettepanekuga, kuivõrd neid eesmärke, mida Sven loetles, ei ole saavutatud isegi mitte Euroopa Liidu siseselt ja seetõttu on küllalt raske hakata neid eesmärke nõuda, nõudma üleilmsel tasandil, kui me isegi ise ei suuda neid tagada. võib-olla me võiksime mõelda mingile sellisele eesmärgile, mis on ka täidetav. ma ei ole oma sõnavõttu ette valmistanud, sest ma arvasin, et mul ei ole vaja sõna võtta. aga ma võin ikkagi sõnastuse küsimust uurida. ma ei ole üldiselt vastu sellele, mida Sven ütles võib-olla me võiksime öelda, et meie lõplik eesmärk on selline ja edasised sammud on sellised, et me eeldame, et nimekiri on, nimekiri maksuparadiisidest on selline, kuhu pääsemiseks äh, keegi ikkagi ka kõlbab. ja samuti tuleks rääkida erinevatest tehnoloogiatest kas keegi soovib veel sõna? sellisel juhul, härra Kutas, kas te soovite sõna kokkuvõtteks? jah, ma ei tea, kas keegi on panga esindajatest kohal, sest tegelikult me oleme nendest äh, ideedest enne rääkinud ja me oleme rääkinud, mismoodi neid tekste oleks võimalik võtta. Äh, kui kedagi siin ei ole, siis tänan kõigepealt härra Kiigulit <clears throat> ma suhtun kindlasti väga avatult kõikidesse nendesse ettepanekutesse ja soovin samuti nõndanimetatud maksuparadiiside küsimust äh, lahendada. nii et ma olen valmis seda lahendust otsima ja ka leidma. suur aitäh teile veel kord ja sellega on minu poolt kõik. aitäh ka teile, teil on Euroopa Investeerimispangal võimalik ju ka täiendavaid küsimusi esitada ja seda juba kümne minuti pärast Stojan. aitäh, proua esinaine, mina tegelikult ei taha rääkida mitte sellest raportist, vaid maksuparadiisidest üldiselt. Need kodanikud, kes meie riikides elavad, nende huvides peavad Euroopa institutsioonid lõpuks ometi maksuparadiisi küsimusele mõtlema. aeg-ajalt esitatakse meile ettepanek mis küll alati tagasi lükatakse, sest sellega toetatakse kodanikke. ja see seisneb järgmises. on riike, kus on olemas maksuparadiisid, riike, kes ei ole nõustunud Euroopa Liiduga sõlmima läbipaistvuse kokkulepet. ja ma arvan, et on viimane aeg uurida, kas ei oleks võimalik lõpetada Euroopa Liidus kõikide selliste ettevõtete tegevust, mis on äh, registreeritud, äh, registreerinud oma asukoha maksuparadiisis, kusjuures see maksuparadiisi asukohariik ei ole sõlminud vastavat äh, lepingut Euroopa Liiduga, läbipaistvust, läbipaistvuse lepingut. see oleks meie kodanike huvides ja selliseid ettevõtteid, kes on maksuparadiisidesse registreeritud, on mitmeid. Nad teevad erinevaid tehinguid, näiteks kirjutavad ettevõtte kellegi teise nimele, nii et kapitali tulu teenida riigis, kus seda ei maksustata, kuigi tegelikult tegutseb teises riigis ja see ei ole õigustatud. see pole õiglane. Sven jah, just nimelt, sellist mõtteviisi tulebki järgida. muidugi võib mõelda, milliseid sanktsioone rakendada. aga mingi sanktsioon peab ikkagi olema. vähemalt Saksamaal küll on seadus, mille alusel sanktsioneeritakse igasugust rahaülekannet, kui see raha liigub maksuparadiisi aga probleem seisneb selles, et maksuparadiisi nimekiri tuleneb äh, OECD nimekirjast ja seal ei ole ühtegi nime. ja seetõttu jõuamegi tagasi selle juurde, et probleem seisneb maksuparadiisi definitsioonis. muidugi me võime siis hakata arutama, milliseid sanktsioone rakendada, nii et need oleksid äh, küll karistava mõjuga, kuid äh, maksaksid vähe. just sellist mõtteviisi tuleks järgida mõtteviisi, mis ütleb, et ei ole aktsepteeritav, kui riigid kuritarvitavad avatud kapitaliturgu ja lasevad inimestel vältida maksude maksmist. ma räägin, tahaksin veel kord öelda, et tegemist on maksu, maksuparadiisiga, mis aga, mida aga ei saa panna ühele pulgale tõelise paradiisiga, mis minu jaoks on äärmiselt tähtis koht nii et me peame siin ka nendele sõnadele pöörama suurt tähelepanu. maksuparadiis ongi mõne jaoks tõeline paradiis, selles on selle asja mõte. kuid äh, tegemist on väga üldise aruteluga, mis härra Kutoši raportile praegu midagi konkreetset ei lisa. me oleme seda arutanud ka Dominici raporti raames, kuid toona me ei hääletanud selliste lahenduste poolt, mis puudutab maksuparadiise nii et võib-olla järgmisel ähm, korral, kui järgmine raport tuleb, astume väikese sammukese eesmärgile lähemale. nüüd aga teeme me viieminutise pausi. ja seejärel tuleb meile külaline. kuid jällegi unustasin ma ajakava, vabandage. härra Kudeši raport muudatusettepanekute tähtaeg esimene oktoober nende arutamine kaheksateistkümnes oktoober. hääletamine komisjonis kahekümne kuuendal oktoobril. selline on meile teadaolev ajakava Right. Um, thank you, colleagues. We're now moving on. suur tänu, kallid kolleegid, järgmisena päevakorrapunkt number üksteist. meile on külla tulnud Philipp Maistad, kes on Euroopa Investeerimispanga president ja direktorite nõukogu esimees. ma tahaksin härra Maistati tervitada siin, ta selgitab meile siis, mida pank on äh, viimase aasta jooksul teinud, ta annab ülevaate ka tuleviku äh, äh, plaanidest ähm, ja räägib sellest, millist rolli pank võib mängida Euroopa eelarve toetamisel ähm, Euroopa Liidu väliste projektide puhul. lisaks sellele oleme meie koostanud omaalgatusliku raporti ähm, Euroopa Investeerimispanga aastaaruande kohta, härra Kutas on selles osas meie arvamuse koostajaks ja kindlasti esimesena tahabki küsimust kindlasti küsida härra Kutas ise, aga härra Maistat saab siiski kõigepealt sõna suur tänu, äh, proua esineja, kallid kolleegid, äh, suur tänu, et kutsusite mind külla selgitama Euroopa Investeerimispanga senist tegevust oma sissejuhatuses tahaksin ma keskenduda peaasjalikult Euroopa Investeerimispanga tegevusele Euroopa Liidu sees, nii nagu proua esinaine ka ütles, eh, kuidas me saame toetada Euroopa Liidu tegevust eh, majandusvaldkonnas, eh, kuid enne seda veel kaks märkust, kõigepealt ma tahaksin rõhutada seda, kui hästi on sujunud meie koostööd teie komisjoniga. Äh, nagu te teate, aluslepingute kohaselt Euroopa Invest-, Investeerimispank ei peaks käima aru andmas Euroopa Parlamendi ees, kuid minu meelest on see iseenesestmõistetav, see on täiesti loomulik, arvestades seda, et panga puhul on siiski tegemist Euroopa investe-, institutsiooniga ja seega on täiesti normaalne, et äh, me teie ees käime siis selgitusi andmas, teie ees, kes te olete Euroopa esi-, kodanike esindajad me oleme esitanud kuuenda aruande Euroopa Parlamendi resolutsioonile vastuseks ja loomulikult olen valmis sellest aruandest siis täpsemalt rääkima. teine eh, märkus, eh, ma tean, et teil olid täna hommikul päevakorras eh, Äh, Euroopa Investeerimispanga mandaat Euroopa Liidust väljaspool, ähm, sissejuhatuses ma sellest täpsemalt ei räägiks, äh, kuid ähm, äh, loomulikult olen valmis vastama võimalikele küsimustele selles küsimuses. niisiis, tulen nüüd selle juurde, millist rolli mängib Euroopa Investeerimispank ähm, seoses majanduskriisi vastases võitluses, nagu te teate, kahe tuhande kaheksanda aasta lõpus see kriis lahvatas, meie aktsionärid, Euroopa Liidu liikmesriigid palusid meilt siis äh, suurendada nii palju kui võimalik äh, meiepoolset toetust äh, Euroopa projektidele, suurendada meie laenumahtusid ning seda peaasjalikult kolmas, kolmes piirkonnas, lähenemispiirkondades, kliimavastase võitluse valdkonnas ning VKE-de sektoris. kahe tuhande üheksanda aasta arvud on teile teada, me andsime laenu seitsmesaja üheksa eh, miljardi euro suuruses aastal kaks tuhat üheksa, kolmkümmend seitse protsenti seega rohkem eh, kui aastal kaks tuhat kaheksa, kuuskümmend seitse protsenti rohkem kui kahe tuhande seitsmendal aastal, nii et näete, et meie tegevusmaht on oluliselt laienenud kakskümmend üheksa miljardit sellest äh, on suunatud lähenemispiirkondade projektide rahastamiseks, äh, seitseteist miljardit äh, projektidele, mis on otseselt seotud siis CO kahe heitkoguste vähendamisega ning kaksteist miljardit on eraldatud VKE-de sektorile, seda siis läbi nende pankadest partnerite. nii et äh, lühidalt siis sellest, mis toinu, toimus aastal kaks tuhat üheksa, nüüd loomulikult küsimus selles, kuidas me saaksime oma eh, tulevikutegevust reorienteerida. kaks elementi on siin väga olulised, kõigepealt eh, arvestades seda, et õnneks oleme me näinud teatavat eh, majanduse taastumist Euroopas, see küll on äärmiselt habras veel, kuid tundub, et juurutab ennast pärast just nimelt ekspordimahtude Eh, suurenemist ja ja esimene märk, eh, esimeseid märke oleme näinud paljudes liikmesriikides ka sisenõudluse kasvamise järele. meie jaoks tähendab see seda igal juhul, et meil on teatud tüüp eh, klient, kliente, keda me toetasime aastal kaks tuhat üheksa, kuid kellel nüüd sellel aastal on vähem vaja toetust, need puudutavad suurettevõtteid seitsmekümne üheksast miljardist laenust nelikümmend kaks protsenti läks nendele suurtele ettevõtetele rohkem kui tavaliselt, ettevõtted, kellel siis aastal kaks tuhat üheksa oli oma eela-, eelarvega raskusi, ehk teisisõnu, kus tavapangad ei saanud neid aidata. kahe tuhande kümnendal aastal aga oleme näinud õnneks olukorra paranemist, ettevõtted suudavad ennast ise finantseerida läbi siis tavaliste pankade või eh, siis läbi kapitaliturgude. see on üks osa meie klientidest, kellel on meid nüüd täna vähem vaja ja see tähendab seda, et meie laenude maht selles kategoorias kindlasti väheneb. teine element, millega tuleb arvestada, on see tõsiasi, et me ei saa eh, mitu aastat järjest eh, sellist eh, tegevusmahtu alal hoida, sellepärast et meie kapitalireservid lihtsalt kujuvad kokku ja praegu me olemegi jõudnud oma põhi, põhikirja nii-öelda võimaluste lõpuni, me ei saa pidevalt kahtesadat viitekümmet protsenti oma kapitalist kulutada. ja meie statuut on ometigi ju aluslepingute osa, nii et me ei suuda pidevalt sellist laenumahtu alal hoida. ja aktsionärid muidugi tahaksid seda, et me oma kapitalireserve suurendaksime ja samas, et see ei läheks rahvuseelarvetele mitte midagi maksma. see tähendab seda, et me peame ise kuidagi selle kapitalimahtude tõstmise rahastama, mis tähendab seda, et meil peab olema piisavalt aega selleks, et reservid taas täita tänu meie iga-aastastele tuludele ja läbi selle me siis, me saaksime oma reserve suurendada, kapitalimahtu suurendada ja seega on täiesti võimatu, et me praegu pidevalt annaksime seitsekümmend üheksa miljardit laene välja aastas mitu aastat järjest see tähendab seda, et me peame täiesti ümber suunama oma tegevuse ja keskenduma nendesse valdkondadesse, mis meile võib-olla natukene tulutoovamad. ja me olemegi siis teinud koostööd Euroopa Komisjoniga selles osas, kuidas investeerimispank võiks omalt poolt panustada kaks tuhat kakskümmend strateegia rakendamisesse ja minu meelest on tõesti äärmiselt oluline, et Euroopa Liit äh, ka tegelikkuses rakendaks äh, selle strateegia, ma olen täiesti veendunud, et äh, esitatud analüüs on õige, on ülioluline, et Euroopa suurendaks oma kasvupotentsiaali et äh, see tuleks peaasjalikult tootlikkuse tõusust, äh, see muidugi tähendab seda, et tuleb teha lisajõupingutusi teadus-arendusvaldkonnas ning äh, äh, haridusvaldkonnas ja meie oleme küll seisukohal, et Euroopa, Euroopa Investeerimispank koostöös Euroopa Komisjoni tegevusega saaks kindlasti panustada selle strateegia ellurakendamisesse. ja sellest me olemegi rääkinud Euroopa Komisjoniga, arutelul on erinevad mudelid, mis aitaksid eh, siis tänu investeerimispanga laenudele eh, toetada, kasvatada eelarvevahendeid eh, ja seda tänu siis laenude ja eelarve kasvu ühenduse ja seega vähendada siis praegu kapitalipiiranguid. ilma komisjoni toetuseta ei saa me rääkida kapitalipiirangute äh, vähenemisest äh, ja me peame, ja see tähendab seda, et ilma selleta meie reservid kuivaksid kokku, kuid äh, kui me tegutseme koos komisjoniga, siis meie tegutsemisruum laieneb, kuid me peame mõistma üks näide näiteks Sharing Finance Facility, ühtne rahastamisvahend teadusvaldkonnas, ähm, äh, riskijagamisvahend äh, teadusuuringute valdkonnas, seitsmes teadusuuringute raamprogramm annab oma vahendid ja teiseks siis Euroopa Investeerimispanga oma vahendid. üks äh, miljard eurot võeti raamprogrammist ja üks miljard tuleb siis meie vahenditest kui me paneme kokku need vahendid, siis on tegemist põhimõtteliselt sellise äh, hulgaga, mis meid ai-, meil aitab äh, rahastada kõrgema riskiga projekte, mida muidu investeerimispank ei rahastaks, kuid mis on projektid, mis äh, siiski väärivad vahendeid, eriti teadusuuringute valdkonnas, ja me anname neile neid laenu, laene kuid äh, samas on meil teatav äh, siis nii-öelda kaitsepuhver äh, Euroopa Komisjoni poolt, et need kaks miljardit, mis tulevad siis võrdselt investeerimispangast ja Euroopa Liidu eelarvest, annab meile võimaluse anda rohkem kui kümne miljardi ulatuses laenusid ja need on kindlasti väga olulised investeeringud ja, ja seega tegemist on äh, meiepoolse nii-öelda toetusega Euroopa Liidu projektidesse. kuid loomulikult meile on see ka äh, huvitav ettevõtmine, kui me peaksime üksinda rahastama neid äh, kõrge riskiga äh, projekte, siis me peaksime kasutama rohkem kapitali, aga kuid nüüd on see risk nii-öelda jagatud ja seega meie peame kasutama vähem kapitali. jagame riski siis Euroopa Komisjoniga ehk teisisõnu, teeme siis komisjoniga tööd, äh, äh, tegelemegi siis taoliste ühisettevõtmiste kallal. Need pea-, sellised projektid peavad äh, täitma kolm kriteeriumit, iga, need peavad olema lihtsad, iga kord ei pea jalgratast uuesti la-, leiutama, seega me üritamegi jõuda komisjoniga raamkokkuleppele selleks, et see ühtne rahastamisvahend käivitada. teine kriteerium, tegemist peab olema nii-öelda taastuva projektiga, ehk teisisõnu, kui asjad lähevad hästi, peaksime me saama siis ka pidevalt vahendeid tagasi, see suurendab veelgi meie nii-öelda hooaefekti ja kolmandaks, need instrumendid peavad olema nii-öelda katalüsaatoriks ehk teisisõnu, Äh, need peavad olema sellised projektid, mis tõmbavad ligi äh, ka teisi äh, vahendeid, kas siis avaliku sektori või erasektori vahendeid eh, ehk investeeringuid, selleks et vahendeid suurendada nii palju kui võimalik. nüüd paari sõnaga räägiksin ka ühest nendest instrumentidest, mille me komisjonile välja pakume ja millest härra Barroso ka rääkis oma olukorrast Euroopa Liidus kõnes nii-öelda projekti võlakirjad. on täiesti selge, et äh, finantskriis äh, mõjutas väga negatiivselt paljudes liikmesriikides äh, projektide rahastamist. loomulikult me teame ju, kõikides liikmesriikides on tõsiseid eelarvekärpeid tehtud, kuid samas vajadused infrastruktuuri arendamise järele on väga-väga teravad järgneval aastakümnel ja seega äh, enne kriisi äh, me saime loota erasektori vahenditele, eriti tänu sellepärast, et pikaajalised investeeringud ehk pensionifondid või kindlustusettevõtted ostsid võlakirju, mille emiteerisid äh, suurte infrastruktuuriprojektide arendajad ja neil õnnestus neid võlakirju osta sellepärast, et nendel oli piisavalt äh, reiting, neid nimelt, nimetati siis äh, monolainideks ja sellest see kriis äh, tekkiski sellised nii-öelda tagatisega obligatsioonid või võlakirjad kadusid turult ja praegu räägimegi siis komisjoniga sellest, kuidas seda uuesti taaskäivitada, selline turg tekitada, kuidas tõmmata ligi erasektori vahendeid ja sellest siis tuligi välja see mõte meil äh, projekti võlakirjad, esitada eurovõlakirjadest on juba räägitud äh, siin ja seal, äh, projekti võlakirjad on võlakirjad, mida emiteerib ettevõte, kes on selleks eraldi loodud, ehk erivajadusmeede, selleks, et rahastada infrastruktuuriprojekte, ja põhimõtteliselt äh, peaks see siis olema nii, et äh, et äh, need võlakirjad hiljem võiks ära osta institutsioonid. üldiselt in-, institutsioonid saavad osta ainult neid võlakirju, millel on kaks A reiting vähemasti, kuid infrastruktuuriprojektide osas üldiselt äh, on nad kaks B või, või B reitinguga. nii et tõesti on küsimus selles, et kuidas äh, ühe projektiga seotud võlakirjad saaksid piisavalt kõrge reitingu, et äh, institutsionaalsed investeerijad saaksid nad üle osta ja sellest me siis olemegi komisjoniga rääkinud, et kuidas me saaksime teha erinevaid ettepanekuid, ma ei lasku detailidesse, neid valemeid on erinevaid, kuid põhimõtteliselt puudutab see siis krediidi tõstmist äh, mm, ja osa siis sellest võlast võtab nii-öelda üle kas investeerimispank või komisjon ja ülejäänud võlakirjad võiks siis osta institutsioonid. Ehm, sellest siis, see puudutab siis just nimelt seda, milline võiks olla meie roll ehm, kaks tuhat kakskümmend strateegia täiendamisel Äh, elluviimisel. nüüd äh, veel Euroopa Investeerimispanga tegevusest Euroopa Liidus, nii palju, et äh, meie oma tegevuses tahame keskenduda kindlasti ka kliimamuutustega võitlemis, võitlemisele. kahe tuhande üheksandal aastal, nagu ma ütlesin, andsime me välja laene just nimelt CO kahe väljenda, vähendamise projektidele, seda kahekümne üheksa miljardi, vabandust, seitsmeteistkümne miljardi suuruses äh, ja nüüd on tehtud siis meie nõukogu poolt ettepanek, et me peame pidevalt äh, järk-järgult suurendama laenumahte just nimelt selles sektoris järgnevatel aastatel ja äh, loomulikult me tahame jõuda kuhugi kahekümne, kahekümne viie protsendini Eh, siis eh, meie kogu laenumahtudest. nii palju siis, proua esinaine, ülevaade meie tegevusest Euroopa Liidu sees, kuid nagu ma ütlesin, te võite mulle kindlasti esitada küsimusi ka selle kohta, mida me teeme Euroopa Liidust väljaspool ja üritan nendele siis vastata, aitäh! suur tänu selle ülevaate eest, mis oli väga huvitav. meil on terve rida nime, terve pikk nimekiri kolleegidest, kes soovivad küsimusi esitada ja ma pean siinkohal ise vabandama, mul on ka muid kohustusi, pean paraku teie hulgast praegu lahkuma ja annan sõna nüüd aseesimehele, kes juhib teie edasist arutelu ja ma vabandan, et pean teid praegusel hetkel niiviisi siin omapäi jätma. Ahem. <clears throat> la palabra ahora al señor Kutas. ja anname sõna härra Kutasele kõigepealt. suur tänu, esimees. kõigepealt tahaksin omalt poolt tervitada härra Meistaadi. ja ma tervitan seda võimalust siinkohal arvamusi vahetada. kõigepealt omalt poolt üks kommentaar. loomulikult kõik teavad, kui oluline on Euroopa Investeerimispank kogu Euroopas ja te juba mainisite, eh, millistes valdkondades te tahate osaleda, teadusuuringud, areng ja, ja nii edasi ja nii edasi. ma tahaksin selle küsimusega seoses ka rõhutada, kui oluline on kohalike piirkondade majanduse toetamine ja ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete toetamine. see on üks alustalasid meie võitluses tööpuuduse vastu, millega me praegu kõik silmitsi seisame. ja siis, äh, mis puudutab neid projekti võlakirju, projekti võlakirjad äh, tunduvad mulle olevat päris hea mõte. ja kui äh, on võimalik see, seda projekti veel arendada, siis see aitaks kindlasti kaasa Euroopa finantsturu stabiilsuse täiendavale tagamisele enne kui me siia täna kokku tulime, rääkisime me ka äh, projektidest Euroopa Liidust väljaspool ja oma raportis tahaksin ma isiklikult äh, rõhutada seda, et selleks, et kaitsta riigi rahandussüsteeme ei tohiks äh, me rahalisi operatsioone toime panna piirkondades, mida on klassifitseeritud äh, maksuparadiisidena ja me oleme siin rääkinud maksuparadiisidest ja, äh, ja sellega seoses tahaksingi ma öelda, et tegemist on olulise teemaga ja me peame mingisuguse strateegia maksuparadiiside jaoks välja mõtlema. mina olen homme teiega seotud raporti raportöör, olen juba rääkinud teie kolleegidega, minu Euroopa Investeerimispanga aruannet käsitlev raport on suuremate probleemide ette, aga meil on siiski suur rõõm teid siin näha. suur tänu, härra Kutaše, kes ja sa, proua Wortmann-Kool, palun, ka mina tahaksin puudutada seda projekti võlakirjade küsimust ja härra Barroso rääkis sellest juba oma äh, Euroopa Liidu olukorda käsitlevas ettekandes meie täiskogul ja see paistis päris huvitav teema olevat, see aitab meil meie üle-euroopalisi võrgustikke parandada nii transpordi, energia kui ka teistes valdkondades, see on väga oluline, sellepärast et need võrgustikud on meie Euroopa majanduse üheks oluliseks alustalaks aga äh, kui esimene huvi on möödas, siis see teema muutub päris keeruliseks ja siinkohal huvitab mind ka teie mulje äh, Need plaanid ei ole veel ellu viidud ja paistab seda, et sageli need plaanid ei ole valmis või tegelikult äh, need võrgustike plaanid ei ole tegelikult kasumlikud või on vaja selleks riigi investeeringuid, mida riigieelarvetes ei ole. ja sageli äh, pole äriplaan päris selge. nii et äh, ma tahaksin küsida, et äh, kui äh, tegemist on täiend, täiendava meetmega Euroopa Investeerimispanga äh, senistele meetmetele lisaks, kas teil on siis mingisuguseid näiteid projektide kohta, kus need projekti mood, projekti võlakirjad aitaksid selle projekti juba lõpuks ka ellu viia? sageli aetakse projekti võlakirjad sassi eurovõlakirjade küsimusega ja minu teine küsimus. me kardame, et me loome sellise Euroopa võla kõigi nende vahenditega. ma küsiksin, mida teie arvate? Need projekti võlakirjade kulud tuleb mingil hetkel tasuda, peaks olema mingisugune siseinvesteering või, või, või kuidas või loome me lisariigivõlga liikmesriikide tasandil, et selliseid projekti võlakirju emiteerida. ja lõpetuseks äh, nende küsimustega seoses tekib ka hi-, hirm, et demokraatlik legitiimsus satub ohtu, kuivõrd äh, liikmesriikide valitsused ja Euroopa, või liikmesriikide parlamendid ja Euroopa Parlament otseselt ei ole selle projektiga seotud. suur tänu ja härra Lambert, palun! Euh, härra president, tere tulemast. Te ütlesite, et te ei pea äh, kohustuslikus korras käima meie ees, kuid ärge alahinnake seda, et me oleme alati huvitatud sellest, mida investeerimispank teeb. ja ma tõesti äh, tervitan teie kohalolekut siin, meil on seda dialoogi vaja, äh, investeerimispank mängib väga olulist rolli, te rääkisite strateegia kaks tuhat kakskümmend olulisusest ja siis veel nendest projekti võlakirjadest, ei ole küll meie viimane lootus, aga vähemalt väga-väga oluline osa on mängida teie pangal Euroopa kriisile reageerimisel Äh, ma tahaksin tervitada seda, äh, kuidas äh, on reageerinud investeerimispank kliima soojenemisega seonduvale. see on kindlasti üks viis, kuidas vähendada ressursside kokkukuivamist maailmas sellepärast et ressursid juba ongi probleem ja tulevikus äh, saab olema äh, veelgi suurem ähm, probleem. Äh, me teame, et haritavamaa hulk järjest rohkem suureneb, nii edasi ja nii edasi. ja me peame tegelema sellega, et ressursse on vähe ja see on meie majanduse jätkusuutlikkusele ka väga oluline ja seega me peaksime tegema rohkemat selles nii-öelda mm, äh, rohelises piirkonnas, kuid midagi peaksime tegema ka negatiivsete äh, ettevõtmiste vastu. härra Kiigold enne rääkis sellest, et mida te teete seoses nende projektidega, mis objektiivselt vaadates on äh, kahjulikud kliimale või loodusressurssidele ja et kas on mingisuguseid ähm, plaane suurendada jah, siis neid keskkonnainvesteeringuid, äh, äh, kuid kas teisalt on äh, järk-järguliselt plaanis vähendada investeeringuid nendele ohtlikele projektidele? teine küsimus, te rääkisite Basel kolme reeglite mõjust Äh, ma tahaksin teada, millise, milliste argumentide alusel teie töötate, kas äh, Basel kolme reeglid, mis muidugi tuleb veel ümber tõlgendada direktiivi, kas äh, Basel kolmel on teile ka mingisugune tegelik mõju, kui jah, siis kas äh, te lepite nendega nii, nagu nad on praegu või äh, arvate, et mõned äh, Basel kolme soovitused tuleks siiski kohandada selleks, et nad sobiksid paremini Euroopa reeglistikuga, selleks et negatiivseid mõjusid, mida ju keegi ei taha, vältida? ja teiseks, äh, välistegevus, investeerimispanga välistegevus on täiesti selge, et Euroopa Liidu piiridest väljaspool on teil samuti oluline roll mängida ja mulle tundub, et üldiselt arvatakse, et investeerimispangal ei ole piisavalt ekspertteadmisi täna selleks, et ähm, aidata kaasa arengutegevusele seega minu küsimus on, et mida te olete teinud pangas see, selleks, et suurendada oma ekspertteadmisi ja oskusi eh, selles valdkonnas, selleks, et vältida neid vigu, kui lubate, mida on teisu, teinud teised eh, rahvusvahelised organisatsioonid, mida nad teevad jätkuvalt eh, tänases maailmas. minu kolm küsimust, sellega piirdun, aitäh. suur tänu ja härra Maistak, teil on sõna. suur tänu härra esimees. kõigepealt äh, ma tahaksin tänada härra Kutaste, teie raportööri, et äh, ta võttis aega ja uuris nii detailselt, mida investeerimispank teeb. Äh, ma kinnitan teile, et VKE-d jäävad meie prioriteediks. ma ütlesin juba enne, et võlamaht suurettevõtetele väheneb, kuivõrd neil on seda vähem vaja VKE-del aga endiselt on äh, raskusi äh, krediidile juurdepääsule, pääsuga ja äh, kommertspangad ju praegu on hoidnud VKE-de osas piirangud alles, seega meil on ilmselt suurem roll sellel aastal mängida jätkuvalt. eelmisel aastal andsime kaksteist miljardit VKE-dele ja mulle tundub, et äh, sellel aastal äh, pea, jääb see maht enam-vähem samaks. me siis äh, laename pankadele, kuid sellistel tingimustel, et nad peavad parandama laenule juurdepääsu tingimusi VKE-dele ja mõneti tänu kriisile õnnestus meil pankadele sellised tingimused peale panna ja me saame siis paremini ka jälgida, kuidas neid vahendeid kasutatakse mul on äh, ka väga hea meel kuulda, et äh, viitasite, et te peatusite eriti just nimelt maksuparadiiside vastase võitluse küsimusele. Euroopa Investeerimispank on ausalt öeldes selles valdkonnas kasutanud kõige karmimat äh, poliitikat kõikide finantsinstitutsioonidega võrreldes. see on täiesti selgelt näha, kui me vaatame rahvusvaheliste arengupankade presidentide konverentsidel ja teinekord on see tekitanud tuliseid arutelusid, me oleme jätkuvalt aga seisukohal, et me peame olema väga karmid selles küsimuses ja me oleme eh, teinud siis eh, kohustuslikuks eh, ettevõtmine meie laenude saamisele üle viia siiski korralikku maksupiirkonda me kasutame muidugi rahvusvaheliste organisatsioonide poolt koostatud nimekirju äh, välja selgitamaks, kas mõned, äh, kes meilt laenu saavad, on kahtlased või ei. KAFi äh, näiteks organisatsiooniga oleme teinud koostööd Eh, organisatsioonidega, kes võitlevad rahapesu vastu ja nii edasi, meil ei olegi teist eh, võimalust, kui eh, loota nendele nimekirjadele, mida rahvusvahelised institutsioonid on koostanud. on neid, kes on öelnud, et noh, ega see nimekiri ei ole eriti tõsiseltvõetav, et seal on palju auke, no võimalik, aga, aga seda, see sõltub ju otseselt sellest, mis andmeid edastavad liikmesriigid. nii et ähm, Euroopa Investeerimispangal ei ole praegu äh, suutlikkust äh, selliseid nimekirju ise koostada. proua Wortmann-Kool esitas äh, väga tabava küsimuse kõigepealt, miks asi on jäänud viibima, teil on täiesti õigus, proua Wortmann-Kool, asi ei ole mitte ainult rahades, et miks osad projektid on jäänud viibima, näiteks Euroopa-ülesed võrgustikud, ega seal ei ole rahadega probleeme. Äh, probleemid on mujal. Äh, haldusprobleemid, tehnilised probleemid, üsna tihti äh, on puudu ka osapooltevahelisest koostööst, teinekord hilinevad projektid seoses omandiküsimustega, terve rida probleeme, mis tekivad. ja seega teatud Euroopa-üleste võrkude äh, osade eh, käivitamine või realiseerumine ei ole alati seotud ainult rahaga. nüüd eh, tulen tagasi selle projekti võlakirjade mõtte juurde, loomulikult eh, seda, neid ei anta ükskõik millise infrastruktuuri tüübi puhul, see puudutab ainult neid infrastruktuure, mis toodavad piisavalt tulu selleks, et erasektori võimalikud investeeringud tasuda. ma räägin siin pikaajalistest investeeringutest, ma ei räägi nendest investeerijatest, kes tahavad kohe saada tulu täna äh, see tulu äh, aga mingiks hetkeks kindlasti nendeni peab jõudma. näiteks kui mõni pensionifond investeerib, ega nad ei eeldagi, et esimesel aastal äh, nad oma investeeringu tagasi teenivad, nad näevad ette ikkagi pikemat aega, näiteks kakskümmend aastat. Need võlakirjad emiteerib siis institutsioon, mis on erainstitutsioon. sellel ei ole absoluutselt mingit äh, pistmist siis Euroopa Liidu või liikmesriikide või nende võlakoormaga, tegemist on nii-öelda eraasutusega, mis neid emiteerib. ja seega äh, osa nendest võtavad üle avalikud sektor, avaliku sektori asutused, need võlakirjad, teised Euroopa Komisjon, võib-olla teised finantsasutused ja mõte seisneb selles, et me tahaksime tagada selle, et, et investeerijatel oleks piisavalt äh, lootust saada projektidest siis oma investeeringud tagasi. Euroopa Investeerimispanga poolt ja Euroopa eelarve poolt e-, Euroopa eelarveasutuste poolt vaadates äh, loomulikult äh, nende panus ei ole väike, Äh, ja, ja riski kannavad äh, just nimelt avaliku sektori asutused, mitte erasektori asutused, me tahame vähendada riski erasektoritele selleks, et nad, et motiveerida neid, neid võlakirju ostma, kuid muidugi see tähendab seda, et suurema osa riski peavad kandma avaliku sektori asutused kuivõrd sellel ei ole otsest mõju võlakoormale, eemaldab need kõik äh, vasku, vastuargumendid, mida kasutatakse eurovõlakirjade osas. me tahame väga selgelt välja näidata, et äh, välja tuua, vabandust, selle, et projekti võlakirjadel ei ole mitte mingisugust pistmist eurovõlakirjadega ja sellest võib-olla räägitakse kõik järgmisel eelarveperioodil, kuid äh, projekti võlakirjad sellesse absoluutselt ei puutu. härra Lamberts, teie esitasite mulle küsimusi Euroopa Investeerimispanga äh, seisukohtade osas, äh, osade projektide kohta, mis äh, otseselt ei panusta CO2 heitkoguste vähendamisesse. on täiesti selge, et need projektid, mida me rahastame, nende puhul on meil täiesti selge reegel, et äh, vähemalt, et nendest projektidest, mida me rahastame vähemalt, vähemalt kakskümmend protsenti peab tulema taastuvatest energiatest ja parem oleks, kui neid oleks roh-, see protsent oleks suurem. teinekord aga peame me siis äh, andma lisavahendeid näiteks elektrijõujaamade projektidele, kes äh, tõesti kasut-, põletavad sütt. toon mõned näited, näiteks Saksamaal on el-, elektritootmises äh, allikate segu kasutusel, äh, Saksamaa on teinud tohutuid jõupingutusi taastuvenergiate äh, kasutuselevõtuks, kuid on täiesti selge see, et osa elektri tootmisest on siiski söepõhine Ehm, taoliste projektide rahastamisel oleme seadnud üldiselt kolm tingimusest. kõigepealt tegemist peaks olema eh, asendusprojektidega ehk teisisõnu, eesmärgiks ei pea olema söepõhise elektrienergia tootmise suurendamine, ehm, vaid eh, praeguse mahu hoidmine. teine tingimus on see, et eh, eesmärgiks peab olema CO kahe heitkoguste vähendamine vähemalt kakskümmend protsenti ja kolmas tingimus, mida meie nimetame Äh, äh, äh, süsiniku püüdmise ja sidumise projektideks, ehk teisisõnu, need peavad olema sellised projektid, kus on vähemalt tulevikus ette nähtud võimsus üle minna sellele süsteemile. Need on need kolm tingimust, mis peavad olema täit-, täidetud ja, ja kui need tingimused on täidetud, siis me teinekord, me toetame ka selliseid äh, projekte ja härra Lamberts küsib, et kas ne-, selliste projektide hulk suureneb või väheneb, kas me võiksime saada täpsed arvud, härra Maistad ütleb, et jah, ma võin teile edastada need arvud, kuid üldiselt äh, näit- äh,, praegu on selgelt näha, et nende projektide osas, äh, mida meie rahastame, on järjest vähem ja vähem fossiilkütustel põhinevaid äh, Äh, projekte. Te viitasite ka, härra Lamberts, Basel kolme äh, reeglitele. meie jaoks äh, nii Basel kolme reeglid kui ka rahvusvahelise arvepidamisagentuuri reeglid on sobivad pikaajaliste investeeringute jaoks. kuid meie loomulikult oleme väga, e-, hoopis teistsugune institutsioon kui, kui pangad, tavalised pangad, meie öö, oma öö, me ei tegele pidevalt kaubitsemisega sellepärast et muidu ka meie majandustulemused ju kõiguksid kogu aeg. meil on teatud äh, äh, reegleid, mille me oleme võtnud äh, vaatluse alla nii Basel kolm kui ka teiste institutsioonide reeglid ja meile tundub, et äh, nad ei, alati ei vasta meie ärimudelile ja seega eelmisel nädalal saatsimegi äh, volinik Barnier'le suhteliselt detailse äh, ülevaate meie seisukoha kohta, mis on tehtud koostöös siis teiste investeerimisasutustega, kes investeerivad ka pikaajaliselt, nii nagu meie ja, ja edastasime siis oma seisukohad. Äh, homme hommikul äh, ma kuulsin, on tulemas ka kolokvium komisjonis selles küsimuses, äh, vähemalt nii palju huvi on see tekitanud. nii palju siis vastusteks praegu. vabandust, ütleb härra Mašet, teie viimasele küsimusele, härra Lamberts, ma ei jõudnudki vastata, aga see on muidugi arutelu, mida me jätkata ka, jätkata ka teinekord, kuivõrd see väärib tõsistemas, tõsisemat kaalumist, nimelt kas investeerimispank võiks mängida arengupanga rolli ja kui, siis millistel tingimustel. põhimõtteliselt on see küsimus, millele peavad vastama meie aktsionärid. praegu on see jah, natukene segane, kui vastus on jah siis peab Euroopa Investeerimispank mängima Arengupanga rolli ja loomulikult siis tuleb ka äh, selleks meile vahendeid äh, eraldada nii äh, inimkapitali osas, aga ka rahalised vahendid, sellepärast et me ei saa olla hästi toimiv arengupank, kui me ei saa teatud vaestele riikidele pakkuda madalama intressiga laenusid suur tänu, meil on väga soo-, suur sõnasoovijate nimekiri, nii et äh, ma paluksin, et ei kulutaks oma küsimusele rohkem kui ühe minuti. There is no translation. Well, we have a long, we have sõnasoovijate nimekiri on väga pikk, nii et paluksin äh, kõigil küsimuse esitajatel piirduda ühe minutiga, palun. suur tänu! Te ei vastanud veel proua Fortmark-Kooli küsim-, küsimusele seoses demokraatliku aruandluskohustusega. eilsel, eile teie, teie poolt saadetud dokumentides on näha suurt erinevust raha kulutamisel üks alla ühe prots-, kui varem kulutati alla ühe protsendi Euroopa Liidu eelarvest, siis nüüd on praktiliselt kümnele protsendile jõudnud ja paistab, et me kulutame meie riigi rahasid väga riskantselt, sellepärast et äh, era- ja äh, era- ja riigitöö projektidesse, ühistuprojektidesse läheb üha rohkem investeeringuid, millega seoses teatavad, äh, kaasnevad teatavad riskid ja seetõttu oleks vaja ka järelevalvet. ja loomulikult Euroopas on mitmesuguseid sektoreid, mis vajavad rahastamisi, kas seoses energiaga seotud väljakutsetega või digitaalsete väljakutsetega, teadusuuringute arenguküsimustega. erinevaid projekte e, on vaja, sellepärast et need on tegemist kriitilise tähtsusega projektidega ja loomulikult äh, erasektori ja, ja riigisektori ühisprojektide puhul äh, tekib alati selline moraalne os-, äh, oht, et kes kannab pärast kriitiliste varade puhul kulud, kui asjad ei lähe nii nagu pealt ja ma arvan, et seetõttu oleks vaja rohkem ja selgemaid määratlusi aruandluskohustuse osas, nagu küsis ka proua Portman-Kool. proua Maistad, tere tulemast teile, te teate, et mina pean investeerimispanka väga oluliseks arenguhoovaks, mitte ainult Euroopas, vaid ka väljapool ja minu küsimus teile, teie välismandaadi detailidesse laskuksin. selles mandaadis ei ole mitte kusagil mainitud Islandi. vabandust, räägitakse Islandist ei, ja öö, äh, öeldakse, et äh, Islandi äh, aitamisel on esitatud teatavad tingimused, et nimelt Island peab tagasi maksma äh, eraisikute laenud, äh, mille, investeeringud, mille on andnud Suurbritannia ja Hollandi kodanikud ja minu meelest, kui see on tõsi, siis see on küll väga kahetsusväärne, sellepärast et sellisel väiksel riigil ei ole selliseid vahendeid ja see kindlasti pidurdaks, pidurdaks investeeringuid ja see tekitaks tõsiseid probleeme kahe Euroopa Liidu liikmesriigiga. ja ei lahendaks kindlasti eh, Islandi probleeme need, need võlad tagasi maksta, mis neil on. suur tänu, härra Berman. Thank you, Mr Chairman and I guess I am coming back to suur aitäh! ma tuleksin tagasi nende samade instrumentide juurde, millest te rääkisite. ja siin viidati erinevatele volinikele erinevate küsimustega seoses, nagu näiteks äh, bondide küsimus, konvergentsikulud, mitmesugused innovatiivsed rahastamisvahendid on olnud täna arutelu teemade hulgas ja ka ma tahaksin küsida, kuhu oleme me jõudnud riskihalduse küsimusega, te ütlesite, et Euroopa Investeerimispank kavatseb taas pakendada projekte nii-öelda selleks, et krediidireitingud muuta investeerijatele atraktiivsemaks, aga see paistab olevat päris tuttav, sellepärast et pangad on seda teinud juba mõningaid aastaid, me oleme Äh, parlamendis äh, kritiseerinud panku selliste aktiiv-, äh, selliste tegude pärast, seetõttu me peaksime, kui meie omaenda institutsioonid tegelevad selle küsimusega ja selliste ta-, taktikatega, peame olema väga läbipaistvad, kui, millised on meie poliitikad seoses eriotstarbeliste rahastamisvahenditega ja kus selliste instru-, kes selliste instrumentide puhul Euroopa Investeerimispanka nõustab ja millised on põhimõtted, millest me lähtume proua Stiiler, suur tänu, härra president ja suur tänu ka härra Maitstat teile ja teie ettekande eest. me oleme nõus suure osaga sellest, mida kolleegid öelnud. VKE-de perspektiiv on midagi, mida ma tahtsin puudutada. ja äh, ma olen äh, nõus, et äh, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamisega on siiski probleeme, meil oleks väga huvitav, kui me saaksime teie äh, uuringu tulemusi vaadata ja ühiselt lahendusi välja mõelda, sellepärast et meie ettevõtetest üheksakümmend kaks protsenti moodustavad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ja meid huvitavad mitte ainult suurtele ettevõtetele tehtavad investeeringud, vaid ka see, kuidas me saame väikeste ja keskmise suuruvõtlusega ettevõtete rahastamise tagada ja äh, meid huvitavad teie perspektiivid analüüside kohta ja kuidas saaks leevendada riski ja ühendada meie projekte kahe tuhande kahekümnenda aasta päevakorraga, kuidas me saame konkreetselt teha erinevate projektidega seoses, ma tahaksin konkreetseid näiteid, nagu näiteks kas tegemist on digitaalpäevakorra küsimustega, bioteaduste küsimustega ja siis äh, seesama projekti võlakirjade küsimus, väga paljudel meie valijatest on infrastruktuuriprojekt,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 kus äh, eelarvevahendid on praegu napid, äh, ma võin näiteks mõelda oma valimisringkonnas ühe villaprojekti peale ja sellised rahastamisvahendid oleksid väga teretulnud nende jaoks ja seetõttu äh, oleks meil vaja rohkem informatsiooni selle kohta. ja suur tänu teile teie ettekande eest täna hommikul mul on väga kahju, et meie liikmeid ei olnud siin kohal rohkem, kui oli, sellepärast et teie töö on väga huvitav ja teie ettekanne samuti. suur tänu, proua Stiiler! proua Tati, suur tänu kallid kolleegid, härra president, te rääkisite suurtest infrastruktuuriprojektidest, kliima soojenemisega seonduvast, te rääkisite rahalistest aspektidest, tehnilistest aspektidest, mina esitaksin teile oma poolt küsimuse Euroopale väga olulisest küsimusest äh, võib-olla mis ei ole praegu nii tähtis selles, millest teised kolleegid rääkisid, kuid siiski mina tahaksin teada, mida investeerimispank äh, saaks äh, teha seoses äh, tööpuuduse vastase võitlusega. nimelt noorsoo seas praegu on see keskmiselt kakskümmend protsenti, Hispaanias suisa peaaegu nelikümmend protsenti noortest on tööta ja mulle tundub, et investeerimispangal on roll mängida selles küsimuses ja teiseks äh, Äh, tulemas on Pariisis minu poolt kirjeldatud konverents äh, Äh, VKE-de osas ja meil on vaja kindlasti teie toetust. Äh, Euroopa Komisjon on ju võtnud vastu projekti Euroopa noorte mobiilsuse suurendamiseks ja nende juurdepääsu parandamiseks tööturule ja, ja, ja meil on vaja teie toetust, nagu ma ütlesin. Euroopa Komisjon praegu kaalub võimalust sisse tuua äh, koordineerimisvahend investeerimispangaga, toetada neid üliõpilasi, kes õpivad väljaspool, nii et kas te räägiksite meile täpsemalt sellest, nimelt teostatavusuuring peaks tulema aasta kaks tuhat üksteist kohta, kuid kas te oskate meile praegu anda mingisugust aimu, mis suunas te mõtlete, sellepärast et investeerimispanga roll, kas te seda soovite kanda selles valdkonnas rolli, meie küll sooviksime, et te seda teeksite. härra Feio. suur tänu tahaksin tänada härra Maistati ja tema selgituste eest iseäranis seoses projekti võlakirjadega ja mul oleks ka üks küsimus. Te ütlesite, et projekti võlakirju, et need projekti võlakirjad saavad olema mõeldud suuremate infrastruktuuriprojektide rahastamiseks, nii nagu ka erafondid on ettevõtteid, kus ei ole, või on riike, kus ei ole suuri infrastruktuuri probleeme, kuid neil on tehnoloogiaga seoses äh, projekte ja probleeme. kas projekti võlakirju võiks kasutada ka sellistel eesmärkidel? Äh, ja tulevikus Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkide saavutamisel, kas äh, projekti võlakirjad saaksid asendada Euroopa Investeerimispanga rahastamisvahendeid siin võtame näiteks rongivõrgud Portugalis, Hispaanias, selleks on juba tehtud, sellega seoses on juba teatavaid kohustusi võetud, kas projekti võlakirjad täiendavad neid või, või asendavad neid vahendeid um.? härra Maisted. Euroopa Investeerimispank annab laene erinevatele liikmesriikidele, erinevatele projektidele ja Äh, tavaliselt äh, sellega seoses tekib konkurents, äh, projekti võidab üks või teine, aga ainult üks jääb siiski peale ja mõnikord selles protsessis on mitmeid kõrvalekaldeid. kas te uurite ise selle projekti täidesaatja ta, ta konkuru-, konkurssi või, või võtate te, saate tema info Olafilt? Sven Kiigol Äh, ja nüüd härra Sven Kiigold. suur tänu, esimees, et te mulle sõna andsite. ma tahaksin härra Maistadi äh, paluda täpsustust, kas ma mõistsin õigesti, et äh, Te võiksite anda meile hiljem konkreetset infot, konkreetseid andmeid selle kohta, kui millises, millisel määral finantseeritakse Euroopa Kesk, Euroopa Investeerimispangast rohelist sektorit ja täpselt, kui suurel määral investeeritakse projektidesse, kus kasutatakse mittetaastuvaid energiaallikaid. ma olen sellest väga huvitatud ja teiseks tahtsin ma omalt poolt öelda, et ma ei teadnud, et Euroopa Investeerimispank rahastab ka Saksamaal uusi söeenergiajaamu kas te võiksite täpsustada, rääkida täpsemalt sellele, kas Euroopa Investeerimispank tõesti äh, rahastab uute söeenergial põhinevate jõujaamade ehitamist. mina sellest küll teadlik polnud ja see mind päris vapustas, tuleb öelda. Nous avons un cœur härra Maestat, teil on umbes kaheksa minutit vastusteks. suur tänu, härra esimees. ma vastan siis telegraafi stiilis äh, ja vabandan juba ette, et vastan nii lühidalt. üsna mitu küsimust esitati projekti võlakirjade äh, kohta, see on täiesti normaalne, et see tekitab nii palju huvi ja tahaksin kõigepealt täpsustada seda, et äh, me ei saa seda meedet kasutada ükskõik milliste projektide puhul muidugi. ma kordan, et need saavad olla ainult sellised projektid, millel on põhimõtteliselt täiesti selgelt, kindlalt teada, et need tulu hakkavad tootma. on projekte, mis on küll väga olulised, näiteks äh, piirkondlikuks arenguks, kuid mis ei taga sugugi äh, siis investeerijatele piisavat äh, tulu ehk teisisõnu, tegemist peab nende võlakirjade puhul olema ainult selliste projektidega, mis toodavad tulu. Ehm, ehk teisisõnu, need on siis projektid, mille kasutamiseks kasutajad eh, peavad eh, midagi maksma. meil kindlasti tekib võimalus detailsemalt sellest asjast rääkida ja tegelikult ma ei saa aru, miks peaks olema probleeme demokraatliku legitiimsusega selles valdkonnas. sellepärast, et Euroopa Liidu vahendeid, vahendite kasutamisel taoliste projektide puhul loomulikult jääb paika Euroopa Parlamendi järelevalve roll ja minu meelest ei ole selle puhul küll mitte midagi teistmoodi kui teiste rahastamisvahendite puhul Euroopa Liidu vahendite kasutamisega. proua Stiiler, teile ma ütleksin et kõik need projektid, mida me rahastame Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia osas, neid kindlasti ei rahastata ainult eh, selle projekti võlakirjadega, see on üks eh, vahend nendest. meil on juba üks teine eh, rahastus selle jaoks olemas, riski jagamisrahastu, seni kasutati seda ainult teadusprojektideks, kõige otsesemas mõttes. nüüd on tehtud ettepanek seda koostöös sõltumatute ekspertidega, kes on andnud oma hinnangu selle rahastu kasutamisele, on andnud väga positiivse hinnangu ja on teinud ettepaneku võib-olla seda mõõdet natukene, meedet natukene laiendada ja äh, ka rakendamist äh, laiendada ja kaasata innova-, innovaatika ka siia. näiteks seesama digitaalne agenda, millele te viitasite, seda võiks just nimelt rahastada läbi selle instrumendi, äh, ehk teisisõnu läbi riski jagamisrahastu, ehk siis teisisõnu teadusprogrammis keskendub investe- eh,, uuendustele. härra Berman tõesti, nõukogu tahtis, et selline allmärkus äh, tuleks äh, dokumenti sisse, kaks liikmesriiki seda soovisid, noh, sellega ma nüüd piirdun teie vastu, teile vastust andes. proua Tati, te minu meelest viitasite küll probleemile, mis on muutumas äh, tõesti suisa katastroofiliseks paljudes liikmesriikides, aga Äh, ma ei ole veendunud, et äh, investeerimispank oleks äh, kõige parem koht, kus noorte tööpuudusega tegeleda. meie saame rahastada ainult investeeringuid. me oleme jah, nüüd küll seda definitsiooni siin painutanud praegu, kuid üldiselt äh, loomulikult investeerimispank võiks, kui tegemist on võimalike investeeringutega, omalt poolt panustada, kuid muud me ei saa teha. härra Skikluna, teile ma kinnitan, et jah, see on osa meie missioonist, me nimelt tahame kindlasti enne kontrollida, kui palju projekti arendajad täidavad Euroopa reegleid, eriti just nimelt hankereegleid ja loomulikult keskkonnareegleid üsna tihti on need need kaks valdkonda, mis tekitavad kõige rohkem arutelusid äh, siis laenutaotlejatega. me ei ole alati sugugi veendunud, et kõik äh, on täitnud äh, hanke ja keskkonnareegleid. härra Kiigold ma hea meelega saadan teile arvud nende söejõujaamade kohta, et kui palju, et kui palju on neid ähm, jõujaama projekte, mis, mida me rahastame, mis töötavad endiselt äh, söel äh, ja saadan siis täpsemalt ülevaate selle kohta, mida me, kui palju me oleme neile vahendeid andnud viimastel aastatel. suur aitäh! sellega saame me oma arutelu lõpetada täiesti õigeaegselt äh, ja ma tänan teid, härra Meštat, et te täna siia tulite ja selle eest, kui selgelt te meile vastasite. aitäh! Vamos a proceder al voto y en primer me jätkame hääletamisega ja kõigepealt tahaksin paluda, et liikmed asetaksid oma hääletamiskaardid masinatesse, sest me testime süsteemi. palun hääletamiskaardid, hääletuskaardid. Vars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 kolmkümmend kaheksa, et seitse kaarti on puudu, nüüd kuus. vajutage nuppe. Ahora sí. Ah, hay, un, hay uno más de los socialistas. Tienen que quitarlo. Okay, now the, we have a problem with the... sotsiaaldemokraatidega on probleem, neil on üks hääl üle Too much. Now it's okay. nüüd aga on kõik korras. niisiis, Rahvapartei fraktsioonis on kaks liiget, kellel puudub hääletuskaart. Ludvig ja Graatsas, me loeme teid hääletajateks. aga nüüd siis edasi, me asume hääletama tarbijaõigusi puudutavat arvamust, see on Sirpa Pietikäinse raport ja kõigepealt ettepanek viisteist, Presedo, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. kuusteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. number kaks, raportööri oma, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud kompromiss kolm lõige kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. seitseteist, Preseda, kes on poolt, vabandust, võtame jah, kahekümnenda, kes on poolt, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakskümmend üks, Ola Schmidt, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakskümmend kaks, Pascal Canfin, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend kolm, artikkel neli, Ashley Fox, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. seega lähme edasi kahekümne kaheksa juurde, kakskümmend kaheksa, Ashley Fox, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend üheksa, Olle Schmidt, kes on poolt vastu, erapooletuid, seda kontrollime. kakskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend kaks poolt ja kaheksateist vastu kakskümmend üheksa on vastu võetud, kolmkümmend Ashley Fox. kes on poolt? vastu? erapooletuid? kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend üks poolt, üheksateist vastu. artikkel viis lõige kolm, see on kompromissettepanek kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend kaks ja kolmkümmend kolm on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. artik-, äh, kolmkümmend neli, kes on poolt raportöör on nõudnud osade kaupa hääletamist, esimene osa Votan, äh, hääletame teksti kuni as provided for in articles nine, eleven ja thirteen. kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud? esimene osa on vastu võetud, siis ähm, teine osa ülejäänud teksti osas, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud kolmkümmend viis Olle Schmidt, kes on poolt, ei, kontrollime teist osa kolmekümne neljandast. hääletus on lõppenud. me eksisime, see on vastu võetud. nüüd kolmkümmend viis Olle Schmidt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime ka seda hääletus on alanud. kolmkümmend viis ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud kakskümmend kaks poolthäält, seitseteist vastu. kolmkümmend kuus jällegi härra Fox, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmkümmend seitse kahes osas. esimene osa, kes on kes on poolt, vastu, erapooletuid. ja kontrollime ka seda. hääletus on alanud. Votos a favor. poolt, vastu ja erapooletud hääled, see on vastu võetud, eh, ühesõnaga esimene osa on vastu võetud, nüüd me läheme teise osa juurde. see on punkt D, kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud ja kontrollime. hääletus on alanud. kolmkümmend üheksa on see kolmkümmend kaheksa. no tú has dicho 39 y te he corregido, te he dicho 38. 38, okei okay., 38. vabandust, kolmkümmend kaheksa. alustame siis otsast peale, kolmkümmend kaheksa. teksti kasu-, kustutamine, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa, kes on vastu, kolmkümmend üheksa, seda hääletame elektrooniliselt. vastu võetud. suure enamusega. nelikümmend, härra Fox. kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, nelikümmend üks. Fox, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend kaks, Fox kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, nelikümmend kolm tagasi lükatud, nelikümmend neli, nelikümmend neli nelikümmend kolm puudutas teksti kustutamist. nelikümmend neli. kes on poolt? vastu, erapooletuid. seda kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. nelikümmend viis kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, seda kontrollime. nelikümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend seitse, härra Kanfa seda on muudetud suulise muudatusettepanekuga ja selle tekst on teil olemas. kes on poolt? nelikümmend seitse, mida on muudetud suulise muudatusettepanekuga. muudatusettepanek nelikümmend seitse muudetud kujul Qu'est-ce qu'il y a On a des problèmes. Oh, yeah. Sorry, that, that's the, the yeah. Of course, if the oral amendment is adopted, the original probably falls. Yeah. Okay. If the oral amendment is adopted, the original text falls. juhul, kui suuline ettepanek äh, vastu võetakse, siis langeb neljakümne seitsmes ettepanek ära, seetõttu me hääletame suulist, kes on poolt vastu, erapooletuid. me oleme sunnitud seda kontrollima elektrooniliselt, aga me hääletame suulise muudatusettepaneku mitte neljakümne seitsmenda üle. kes on poolt, vastu, erapooletuid, palun hääletame. kas süsteem töötab? jah, siis palun kõigil hääletada, hääletus on lõppenud suuline muudatusettepanek on vastu võetud ja see tähendab seda, et neljakümne seitsmes ettepanek langeb ära ja me läheme edasi nelikümmend kaheksa. jällegi härra Kampa, kes on äh, neljakümne kaheksandaga on samamoodi, me hääletame kõigepealt suulist muudatusettepanekut, kes on poolt? vastu? erapooletuid? seda kontrollime, elektrooniline hääletus ja hääletus on alanud. suuline parandusettepanek, me hääletame seda hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaks häält poolt ja kakskümmend üks vastu. kakskümmend kolm poolt ja kakskümmend üks vastu. seega neljakümne kaheksas ettepanek langeb ära. nelikümmend üheksa. nelikümmend üheksa. vabandust, siin on äärmiselt suur segadus. me oleme sunnitud eelmist üle kontrollima. sellepärast, et inimesed ei saanud aru, mida me hääletame. me soovime hääletada muudatusettepanekuna nelikümmend kaheksa suulist muudatusettepanekut. selge, me hääletame uuesti. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, artikkel kakskümmend lõige kaks, me kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kakskümmend kolm üheksateistkümne vastu lugesin proua Kratsa siia hulka, seega nelikümmend kaheksa langeb ära ja me läheme edasi, nelikümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. nelikümmend üheksa langeb ära, viiskümmend, härra Fox, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viiskümmend kolm, härra Fox, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viiskümmend viis, härra Fox, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime hääletus on alanud. viiskümmend viis. hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt ja kakskümmend vastu, seega vastu võetud. viiskümmend kuus, Ashley Fox, kes on poolt, vastu, erapooletuid ka seda kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. kolmkümmend poolt, kolmteist vastu, see on vastu võetud. viiskümmend seitse, Olle Schmidt, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. seega viiskümmend kaheksa, Ashley Fox, kes on poolt? vastu erapooletuid. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend üheksa poolt ja kolmteist vastu, seega vastu võetud. viiskümmend üheksa Ashley Fox, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuuskümmend Ashley Fox, kes on poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend üks Ashley Fox, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuuskümmend kolm Olle Schmidt, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend neli Pascal Canfin, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kuuskümmend viis, Pascal Canfin, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. artikkel nelikümmend viis, selle kohta on kompromissettepanek, mida me nüüd hääletamegi. kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seega kuuskümmend seitse langeb ära ja me läheme edasi põhjenduspunktidega. ettepanek kolm proua Saja, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. edasi põhjenduspunkt üksteist A, kes on poolt, üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd äh, kuus, kes on poolt, vabandust, seitsmes ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime elektrooniliselt. muudatusettepanek seitse ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. nelikümmend kolm hääletajat, kakskümmend neli poolt, üheksateist vastu, seega vastu võetud. edasi üksteist A uus kompromiss, hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletuid. vastu võetud muudatusettepanek üksteist, härra Schmidt, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. ja kaksteist, mida on muudetud suuliselt. see ettepanek puudutab põhjenduspunkti kolmkümmend üheksa. kui me selle vastu võtame, siis langeb muudatusettepanek kaksteist ära. kes on suulise ettepaneku poolt? Jean-Paul, palun. me hääletame suulist muudatusettepanekut ma ma selgitan siis veel kord, et me hääletame suulist muudatusettepanekut, mis puudutab põhjenduspunkti kolmkümmend üheksa. kolmkümmend üheksa. seda on muudetud suuliselt. me hääletame just nimelt suulist muudatusettepanekut kuulake, tegemist on oi, mul on hoopis teine nimekiri. siis küll. aga kui me hääletame seda suulist muudatusettepanekut, siis langeb muudatusettepanek kaksteist ära, seega me kõigepealt hääletame suulist muudatusettepanekut. kes on poolt? vastu, erapooletuid. seega vastu võetud. ja seega, nagu öeldud, muudatusettepanek kaksteist langeb ära, me läheme kolmeteistkümne juurde, sama süsteem, suuline muudatusettepanek, mida me kõigepealt vaatamegi. see puudutab põhjenduspunkti viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seega, kolmteist langeb ära ja me ei hääleta. ja põhjenduspunkt kuuskümmend A ja palun, teil on sõna me ei saa hääletada härra Schmidti suulist muudatusettepanekut, vaid raportööri suulist muudatusettepanekut ja pärast seda Schmidti osas alles. härra esimees, ma ei öelnudki midagi sellist. Jean-Paul, kui me hääletame suulist muudatusettepanekut, siis me ei saa härra Schmidti ettepanekut hääletada see suuline muudatusettepanek ei eh, muudagi Schmidti ettepanekut, vaid raportööri ettepanekut. kui me oleme selle ära hääletanud, siis ülejäänud langevad ära. vot nii. Est-ce qu'on pourrait demander au PPE e de préparer ça en réunion de groupe Je sais pas. Considerando 60 nuevo, enmienda 1. tegemist oh,. siis esimese muudatusettepanekuga raportööri omaga, kes on poolt? vastu. seda kontrollime elektrooniliselt. üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. ja nüüd siis neliteist langeb ära ja me hääletame teksti muudetud kujul. kogu resolutsiooni eelnõud ja see on elektrooniline hääletus. ja hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaheksa poolt, kolm vastu, seega on see vastu võetud. ja nüüd hääletame õigusloomelise resolutsiooni ettepanekut, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud hääletus on lõppenud. kolmkümmend kuus poolt, kolm vastu, me õnnitleme raportööri. Yes. Yes, just informing. Sobre independent assessment. Estudios de impacto. Eh, ja me lähme siis edasi mõjuhinnangute sõltumatuse tagamisega. see on härra Eppingi arvamus. nii et lähme siis kohe hääletamise juurde. kolm, kes on poolt, vast-, vastu, erapooletuid. seda kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, seitseteist vastu, seega vastu võetud. lõige kaks, algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige kolm, lõige neli, härra Mann, kes on poolt, vastu erapooletuid, seda kontrollime elektrooniliselt. kakskümmend kahekümne vastu mina olen kogu aeg hääletanud ja hääletasin ka eelmise raporti puhul, kuid äh, mul ei ole hääletuskaarti. praegu on hääled täpselt pooleks ja seetõttu on äh, ka mul õigus hääletada. ja praegu on mul vaja hääletada. kas te võite arvestada ka minu häälega? praegu peaksid Saksamaa ja Kreeka tegema koostööd seda otsustage omavahel. kakskümmend kaks poolt ja kakskümmend vastu. nüüd Toomas Männi ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletuid. seda kontrollime elektrooniliselt see on siis nüüd muudatusettepanek number neli, hääletus on alanud. Más dos. Cierro el voto. hääletus on lõppenud. kakskümmend üks üheksateistkümne vastu, sest me peame arvestama ka neid, kellel ei ole hääletamiskaarti. Saksamaa ja Kreeka teevad jälle koostööd, nüüd edasi lõige viis. osade kaupa hääletamine, esimene osa Äh, tekst, kus on välja arvatud sõnad, mida loete oma, oma dokumendist. aga enne te kõnel puudub mikrofon. see on tõesti müstiline. siin on kirjas, et sotsiaaldemokraadid on taotlenud osade kaupa hääletamist siis siin on ainult partii. jah, osade kaupa. Te ise ju palusite seda. minu hääletusnimekirjas ei ole niimoodi kirjas, siin on öeldud, et, et kõigepealt me hääletame esimest osa ja see näeb ette siis, et välja jäetakse sõnad only in cases where legislation is drastically changed during the co-decision procedure vaid me hääletame selle küsimuse osas, et need sõnad jäetakse välja. ja teiseks me hääletame nende sõnade asjus. nii on ka minul kirjas. seega, me hääletame kõigepealt esimest osa, tekst ilma sõnadeta, on in cases või legislation'is ja nii edasi. see sobib. kas teile sobib, et me hääletame siis esimest osa, kust on välja jäetud need sõnad, mida te loete omaenda dokumentidest? esimene osa võeti vastu, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja seda peame jällegi kontrollima. hääletus on lõppenud. taas kakskümmend üks poolt ja üheksateist vastu seega vastu võetud. nüüd me läheme põhjenduspunktide juurde, põhjenduspunkt A, esimene ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletuid. seda kontrollime. põhjenduspunkt B, muudatusettepanek kaks. hääletus on lõppenud kakskümmend neli poolt, kuusteist vastu, vastu võetud põhjenduspunkt C algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletuid. seda kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt ja kakskümmend vastu, seega vastu võetud. ja põhjenduspunkt D algtekst, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. ning nüüd kogu tekst muudetud kujul. see on elektrooniline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend üheksa poolt, üksteist vastu. ja me õnnitleme raportööri. Otro voto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 La motion for resolution. Que aquí no tengo... No, no hay porque es una oral question y la, y la ponente es ficticia, es la señora Bosch, pero como institución, no como grupo. De acuerdo, vamos a votar eh, la revisión. Lähme siis edasi. konkurentsi horisontaalkoostöö eeskirjade ülevaatamine, see on suuliselt vastatav küsimus. ja päevakorrapunkt number neliteist. kas kõik on valmis? seega me võime kohe minna muudatusettepanek üks juurde, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, ettepanek kaks, kes on, e-, ettepanek kaks sobib muudatusettepanekuga üks, seega on see vastu võetud ja me läheme kolme juurde, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. neli, kes on poolt, vabandage, ütleb härra esimees sest me peame veel hääletama lõige kaks, algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd lõige kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja lõige viis A, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud nüüd me hääletame teksti muudetud kujul, see on elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? nelikümmend poolt, sealhulgas need kaks isikut, kellel ei ole hääletuskaarti, mitte keegi ei ole vastu, seega on ähm, see ettepanek vastu võetud. ja nüüd äh, õigusloomeline resolutsioon mis on seotud selle suulise küsimusega. kõigepealt äh, number üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kaks, lõige kaks, suulise muudatusettepanekuga, kus kutsutakse komisjoni üles äh, sellele, mis siin kirjas on, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. lõige kolm ettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, lõige neli, algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, lõige viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, lõige kuus, algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige seitse, muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, lõige kaheksa, muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, lõige üheksa, muudatusettepanek kuus, sotsiaaldemokraadid, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja edasi muudatusettepanek kümme, kes on poolt, muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, lõige kolmteist ja ettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid. see on ähm, ähm, tagasi lükatud algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. lõige neliteist, ettepanek üksteist. härra Lambert, kes on poolt, vastu, erapooletuid. see on tagasi lükatud. seega edasi muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt, vastu erapooletuid, seda kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, sealhulgas hääletuskaardita isikud ja kakskümmend üks vastu, seega tagasi lükatud vabandust, ütleb härra esimees sellisel juhul on kakskümmend kolm inimest vastu. nii et ikkagi tagasi lükatud. ja nüüd hääletame algteksti, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige neliteist A, muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige viisteist, algtekst, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. ja põhjenduspunktid A kuni D, algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üks kuni kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja nüüd äh, kogu tekst äh, muudetud kujul, see on elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on vastu võetud. ja sellega on hääletus ka lõppenud. ja me läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga, number kuusteist terminado el. Aló, Pita. Oh. Terminado el voto, pasamos ahora a discutir. kuivõrd hääletus on lõppenud, võime edasi minna päevakorrapunkti juurde number kuusteist, puudutab see kahe tuhande üheksanda aasta konkurentsipoliitika aruannet ja härra Epping on meie raportöör. ole. You have the floor palun. aitäh, härra esimees. konkurentsipoliitika on üks tõelisi komisjoni pärusvaldkondi ja see teeb komisjoni, muudab komisjoni tugevaks, aga kes komisjoni poli-, poliitikate eest vastutab? endine kaubandusvolinik Peeter Mendelson kirjutas oma raamatus Kolmas mees, et kui ma olin juba oma tööga ära harjunud, tuli mul äh, ületada see, et Äh, raske ülesanne, kuidas omaenda koda juhtida, nagu me kõik teame, Peter Mendelson äh, suudab kõigega hakkama saada, aga, aga sedakorda ta ei saanud hakkama. ja kuidas nüüd siis äh, lähevad lood Neili Kruusi ja Almoniaga, kas nemad suudavad omaenda alluvaid juhtida? minu raport on proua Infeldti raportist inspiratsiooni saanud, ma olen temaga nõus ja mingisuguseid uusi jalgratta leiutamisi polnud vaja me võime küsida, mida nüüd edasi teha. ja mul on mõningad kommentaarid omalt poolt siinkohal. kõigepealt, äh, mis puudutab riigiabi, siis komisjon lõi kriisiga seoses äh, Äh, erieeskirjad, kui ajutised on aga need ajutised erieesko-, eeskirjad, mis võivad muutuda poliitikas sageli ju igaveseks, äh, meil on vaja selles küsimuses selgust. meil on vaja selgust, millal need eeskirjad lõpevad siis. konkurentsipoliitika eesmärgiks on tagada võrdsed tingimused kõigile, selleks äh, et õiglane konkurents tooks kasu tarbijatele, vähemalt see on konkurentsipoliitika üks aluspõhimõtteid. kriisi ajal on aga see põhimõte muutunud, mõningates, mõningatel juhtudel on konkurents kasutanud konkurentsipoliitikat selle selleks, et kogu sektorit ümber struktureerida. iseäranis investeerimise kriteeriumid riigiabi järel, pärast riigiabi on küsitava väärtusega, tegelikult komisjon kärpis ettevõtteid ja, ja muutis Euroopa maailma tasandil tegijad väiksemateks Euroopa tegijateks, võtame näiteks ING ja võtame näiteks KBC, kes samuti on hoopis madalamale tasemele langenud. Euroopal on vaja konkurentsivõimelisi ettevõtteid maailmaturul, et me suudaksime võistelda Ameerika Ühendriikide ja Hiinaga, aga Euroopa Liidu konkurentsipoliitika surub neid maa tasa. ja see muudab Euroopa Liidu poliitikat nõrgemaks. Kon-, komisjon peab aru saama, et konkurentsipoliitika on midagi enamat kui lihtsalt õiguslik rahanduslik kontseptsioon ja kui seega poliitika ei ole seotud reaalsusega, siis pole sellest mingisugust kasu. ma ei tea, kas konkurentsivõime äh, direktoraat üldsegi vaatab, mis toimub Euroopast väljaspool ja kui nad seda ei tee, siis võib-olla on nad muutunud liiga autistlikuks meie vajaduste jaoks. ma arvan, et rohkem äh, tuleks tähelepanu pöörata ülevalt alla mõjule, domineerimine ei ole mitte ainult üks äh, ainus näitaja, mida vaadata, sellepärast et domineerimist saab ka erinevalt määratleda Mikk Microsoft näiteks ei saaks kunagi Euroopas hakkama, sellepärast et Euroopa Liidu konkurentsipoliitika oleks Microsofti kümneks tükiks hakkinud. ja tegemist on Ameerika ettevõttega, mitte Euroopa ettevõttega. aga sellest oleks kasu, on kasu kogu maailma tarbijatele. domineeriva turupositsiooni kontseptsioon tuleb üle vaadata, ja seda ei saa mitte ainult rakendada sellise üha põhi, ühe püha põhimõttena ja siis äh, ettevõtete turvalised, äh, turvalised töökohad kaovad äh, tänu trahvidele. trahvid ei ole selleks, et olla voliniku või komisjoni võimunäitajaks ja samuti ei ole need Euroopa eelarve rahastamise allikad. trahve tuleb rakendada nende osas, kes on monopolide vastast õigus, õigustikku rikkunud. ja lõpetuseks peaksime me vaatama ka agrotööstuslikku sektorit. meil on oma põllumajanduspoliitika, ühine põllumajanduspoliitika, mida põhimõtteliselt kritiseerima siinkohal ei asuks, aga ma ütleksin, et väga suured põllumajanduslikud ja tööstuslikud ettevõtted saavad suurema osa subsiidiumitest ja sellegipoolest on toiduhinnad Euroopas üldiselt kõrged. Euroopa kodanikud rahastavad ühist põllumajanduspoliitikat, aga kasu lõikab sellest põllumajanduslik, põllumajandustööstus. kõrged toiduhinnad on ja sellised investeeringud, sellised subsiidiumid on vastuolulised. ma arvan, et meil peaks olema tarbija hinnakujunduse osas suurem läbipaist-, paistvus ja ma paluksin volinikul seda küsimust uurida selleks, et teenida Euroopa tarbijate huvi. suur tänu! suur tänu, härra Epping! Uh, uh, härra Karins, suur tänu, härra esimees, ja suur tänu raportöörile. raportöör toob välja nii mõnedki olulised uh, küsimused ja pöördumised komisjoni poole. mina omalt poolt tahaksin ka mõned kommentaarid lisada kõigepealt, mis puudutab VKE-sid, siis ma arvan, et me peame siinkohal rõhutama, et meil oleks vaja VKE-de sõbralikke konkurentsieeskirju, seda ei saa mitte kunagi piisavalt palju rõhutada, sellepärast et nagu me teame, suurema osa meie töökohtadest luuakse just nimelt väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete poolt. meil on endiselt suuri probleeme väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete piiriülese tegevuse valdkonnas ja ka seda me võiksime siinkohal välja tuua. mis puudutab monopoli äh, vastast äh, õigustikku, siis äh, trahvide küsimus, äh, seda tuleb tõstatada. kas kõr-, kas suured trahvid on tõesti tõhusad, kas see on optimaalne lähenemisviis ja võib-olla mõnikord on need trahvid proportsioonidest väljas ja, ja ebaproportsionaalselt suured, ma arvan, et seda tuleks kindlasti analüüsida. siis energiaturu ja konkurentsi konkurentsist rääkides, meie energiaturgudel äh, on probleeme, me siin ei räägi ainult sellest, et meil on teatavaid jaotusvõrkude probleeme, kuid, kuid kui meil on ühendused, siis on tõkked siiski erinevate pakkujate turule tulekule, erinevates liikmesriikides on on reguleerimata tariifi, reguleerimata klientide definitsioonid erinevad ja meie äh, võimekuse eraldamise süsteem ei ole läbipaistv, kui näiteks äh, pakkuja X tahab äh, tarnida energiat tarbijale Y, siis sageli on on äh, jaotusvõrgu ettevõtetel äh, täiesti läbipaistmatu süsteem, kus tegelikult äh, pakkuja ei tea, kas ta saab oma toote turule tuua ja me peaksime selle kliendi, reguleerimata kliendi küsimust analüüsima ja samuti ka võimekuse või mahu jagamise mm, süsteemi läbipaistmatuse küsimus vajab lahendamist, aga igal juhul ma leian, et raportöör äh, oma äh, arvamusega liigub õiges suunas. suur tänu! Muchas gracias, eh, presidente. Eh, sí, la competencia tiene un papel esencial eh, en el ámbito del mercado interior. härra Sanchez Presedo. konkurents on siseturul väga tähtsal kohal ja konkurentsipoliitika aitab Euroopa majandust muuta konkurentsivõimelisemaks ja aitab meil saavutada oma eesmärke. komisjoni raport, selles raportis on oma konkreetne peatükk, Um... Ähm tarbijatega seoses, võib-olla see viide tarbijatega ja, ja on hädavajalik, kuid neil on ka oma peatükk finantskriisiga seoses ja ma arvan, et me peaksime sealt edasi minema, pidades silmas seda, et konkurentsipoliitika on stabiilsuse tagamisele teinud, aidanud kaasa, taganud võrdsed tingimused, proportsionaalsuse põhimõtted, seda tuleb teha ka tulevikus ja ka finantssektoris. kui me vaatame viimaste aastate arenguid, me rääkisime, me oleme sellest rääkinud pidevalt, mõned komisjoni ja mis puudutab sanktsioone, siis põhimõtted sanktsioonide osas on sageli päris segased. sanktsioonide eeskirju tuleks selgitada. Nad on teataval määral ju ka ettehoiatava funktsiooniga ja me tahame sanktsioonide abil julgustada õiget käitumist, mis puudutab härra Eppinki arvamuse projekti, siis minu arvates äh, liigub ta õiges suunas, äh, ta rõhutab ka, kui olulised on väikesed keskmise suuruga ette, suurusega ettevõtted äh, ja milline on nende roll ning samuti ka toiduainete tööstusega ja seotud küsimused, meil on oma kõrgema taseme töörühm, kes tegeleb selliste küsimustega. meie fraktsioon tahaks Äh, tahaksime omalt poolt ka oma muudatusettepanekutega aidata kaasa konkurentsipoliitika arendamisele. Yes, thank you, chair. suur tänu, proua Infeld. suur tänu, kõigepealt tahaksin ma tänada raportööri ja ka avaldada talle tunnustust, ma arvan, et kolleegid näevad, et tema ja mina eelmise aasta raportöörina räägime samade sõnadega, nii et loomulikult tervitan ma tema sõnu, aga enne kui ma hakkan üksikasjalikult rääkima, tahaksin ma äh, juhatada oma sõnavõtu sisse üldisema kommentaariga. minu meelest me rääkisime samadest asjadest eelmisel aastal ja tõenäoliselt ka aasta enne seda ja veel aasta enne seda rääkisime me identsete sõnadega me, meile ei meeldi, kui me peame samu asju kordama, kuid üks minu eelmise ra aasta raporti võtmesõnumeid oli, et komisjon peaks arvesse võtma parlamendi soovitusi. me olime esitanud komisjonile konkreetseid küsimusi, nõudsime neilt analüüse, aruandeid, aga komisjon isegi ei vaevanud meile vastama. mul on väga hea meel, et volinik on olnud väga ko-, oma suhtumises väga koostöövalmis, kuid äh, tegusid ma paraku ei ole näinud. kui Euroopa Parlament soovib äh, vastuseid küsimustele, siis vastuseid tuleks meile ka anda. ja kui komisjon ei taha meile neid vastuseid pakkuda, siis me võime kõik koju minna või kohvi juua või teha midagi, mis oleks ka pisut meeldiv. ma arvan, et komisjon peaks mõistma, et Euroopa Liit on muutumas ning väga paljudes poliitikavaldkondades äh, langetame me otsuseid teistmoodi kui mõned aastad tagasi. miks? sellepärast, et me tahaksime, et Euroopa Liidu otsused oleksid demokraatlikult põhjendatud. ma ei hakkaks siinkohal rääkima, et me peaksime põhjapanevaid muutusi ellu viima konkurentsipoliitika valdkonnas, kuid ma arvan, et Euroopa Komisjon peaks võtma otsevalitud kogu arvamust arvesse aga nüüd äh, üksikasjalikumalt, mis puudutab riigiabi, siis ma kordaksin sedasama, mida ma ütlesin eelmistel aastal, massilisi riigiabasid, äh, massiliselt on antud riigiabi erinevatele sektoritele, äh, komisjonil on aastate jooksul õnnestunud küll riigiabi määra alla viia, aga viimastel aastatel on see riigiabi määr jällegi kasvanud. me tahaksime siinkohal aga teada, et maksumaksjate raha kasutatakse mõistlikult ja tõhusalt, aga meile antakse konkreetselt aruandeid, milliseid otsuseid on langetatud, aga milline on olnud nende otsuste mõju, see on teadmata ja mingisuguseid aruandeid selle kohta ei tule. milline on olnud mõju turule, konkurentsile ja nii edasi. me oleme palunud siinkohal aruannet riigiabi mõjust rohelise tööstuse taastamisele, taastumisele, kas me oleme saavutanud rohelise tööstuse taastumise või, või, või oleme me lihtsalt sadu miljardeid tuulde visanud? kas äh, see pole mitte legitiimne küsimus maksumaksja poolt ja miks siis komisjon sellele ei vasta, huvitab mind äh, mis puudutab sektorisiseseid uuringuid, siis äh, komisjon muudkui naeratab meile sõbralikult, kuid ei vasta meie küsimustele ega esita meile sektorisisese arengu aruandeid ja mina tahaksin äh, saada online reklaamide kohta aruannet, aga miks, miks mingisugust vastust ei tule juba aastaid ja kui komisjon ei taha meile vastata, siis äh, võiks seda juba kohe välja öelda. ja mis puudutab monopolide vastast võitlust, siis äh, eelmise aasta aruandes palusime, aru, aruannet kommenteerides palusime me kõikehõlmavat teatist äh, ja ettepanekute kogumit komisjoni poolt trahvide kohta, aga samuti ka teiste tegurite ja elementide kohta, monopolide vastases võitluses ja tõenäoliselt nüüd asume me arutlema sellel teemal täiskogule, olles pisut ennetlikud. võib-olla oleks olnud parem see, kui komisjon oleks esitanud selle teatise kõigepealt ja andnud meile sellega põhjaliku aluse arutlemiseks, nii et lühidalt võiksime, ütleme, et me võime siin arutleda, hääletada, esitada muudatusettepanekuid ja esitada Euroopa Parlamendi seisukoha lõpptulemusena, aga oluline on see, kas Euroopa ko-, Komisjon lõppkokkuvõttes on valmis meid kuulama ja kui ei, siis mind, ma tahaksin sellest juba kohe kuulda. Eh, suur tänu, Sofi! ma olen nõus väga paljuga sellest, mida sa ütlesid ja äh, sellised mõtted tekitavad äh, meile melanhooliat. Reactions to the remarks that have been made. suur tänu, ma palusin üle sõna, et kommenteerida kolleegide kommentaare, omalt poolt ma olen nõus, äh, VKE-de seisukoht tuleb, või positsioon tuleb üle vaadata ja ma tean, et teenuste direktiiv on oluliseks tööriistaks selles kontekstis. väikese ja keskmise suurusega ettevõtted peavad kasu saama ka piiriülese tegevuse mõjust ja teenuste direktiivi mõju on sellega seoses väga oluline, seega kuulub sise turukomisjoni pädevusse. trahv, energiaturg, me oleme nõus, energiaturul inimesed maksavad liiga palju energia eest, sellepärast et meil puudub Euroopa energiaturg ja see energiaturg ei toimi. ma olen nõus kõikide sellekohaste kommentaaridega ja mind huvitab ka härra Sanchez'e äh, äh, härra Sanchez'e analüüs toidusektori hinnakujundusest, meil oleks vaja rohkem informatsiooni selleks, et tarbijaid kaitsta, sellepärast et nagu siinkohal öeldi, tarbijad maksavad äh, Äh, liigselt, nad maksavad äh, kõigepealt meie põllumajanduspoliitika eest ja siis nad maksavad veel täiendavaid summasid äh, lisaks läbi toiduainete ostmise, siis mul on kahju, et ma olen konkurentsipoliitika peadirektoraadi elevandiluust torri sisse purdnud, ma olen seal ise ka töötanud omal ajal ja ma mäletan, et konkurentsipoliitikat peeti nii-öelda pühaks lehmaks. ja üldiselt volinikud ei teised volinikud ei sekku konkurentsipoliitika voliniku tegevusse või äh, avaldustesse. üldiselt konkurentsi, kui äh, konkurentsipoliitika volinik on nõus äh, komisjoni presidendiga, siis ei saa nad mitte midagi teha, nad protesteerivad ainult enda liikmesriigi osas, aga seda ainult protokollide tarvis mina arvan, et konkurentsipoliitika praegusel hetkel ei ole kooskõlas maailma arengutega, konkurentsipoliitika on maha jäänud ja paistab, et meie konkurentsipoliitika on otsekui autonoomselt arenev kontseptsioon, mis ignoreerib igasuguseid maailma arenguid, ülemaailmseid trende ja ma kardan, et konkurentsipoliitika praegusel hetkel surub Euroopa ettevõtteid maaligi, nii et nad ei suuda enam konkureerida maailmaturul. meil oleks vaja kõikehõlmavat arutelu ja, ja sellist suurt pilti äh, sellest valdkonnast ja, ja ma paluksin, et konkurentsi äh, poliitika volinik avaks oma elevandiluust torni meile kõigile äh, ja ma ootan kuulamist järgmisel nädalal ja ma olen, äh, ma olen kindel, et proua Intvelt ja mina ise osaleme sealsetes aruteludes väga põhjalikult ja kirglikult. suur tänu, härra Epping ja komisjoni esindaja palus ka sõna, nii et palun. Um... suur tänu ja suur tänu raportöörile ka selle äh, resolutsiooni projekti Äh, eest, mis on väga kõikehõlmav ja puudutab väga olulisi teemasid. kõigepealt tahaksin ma vastata siin äh, kolleegidele ja, ja kolleegide kommentaaridele seoses Euroopa Parlamendi soovituste ja küsimustega ja neile mittevastamisega. me tervitame asjaolu, et äh, konkurentsipoliitika aruande hääletamine on toodud ettepoole, et meil on võimalik seda lõppdokumenti arvesse võtta siis, kui me avaldame aasta hiljem äh, iga-aastase konkurentsipoliitika aruande, see on positiivne ja see võimaldab meile esitada teie palvetele, teie nõuetele asjakohaseid ja täpseid vastuseid. mis puudutab konkreetseid äh, küsimusi ja eelmise aasta aruannet ja teie resolutsiooni sellega seoses, siis me saatsime üksikasjaliku vastuse Euroopa Parlamendile, ECONi esimehele ja ka austatud parlamendiliikmele, kes äh, esitas äh, selle nõude. ma paluksin, et te võtaksite seda arvesse mis puudutab äh, raporti aruande üldist ülesehitust, siis loomulikult me tervitame üldist toetust konkurentsipoliitikale üldisemas plaanis, võtame arvesse, et äh, raportis pööratakse tähelepanu riigiabi kontrolli küsimusele ja konkurentsipoliitika rollile äh, kriisiolukorras ja tuuakse seda välja, see ja nagu kõik on öelnud, siis konkurentsipoliitika on möödapääsmatu tööriist selleks, et tagada võrdsed tingimused turul ja ka meie partneritega seoses maailmaturul ja mis puudutab ajutist raamistikku ja seda muret, et võib-olla see ajutine raamistik ei olegi oma olemuselt nii ajutine, kui alguses välja kuulutatud on Äh, siis sellega seoses ma rõhutaksin, et ajutine raamistik peaks oma kehtivuse kaotama selle aasta lõpus, aga mis puudutab selle järk-järgulist lõpetamist, siis seda tehes äh, komisjon analüüsib kõigepealt selle raamistiku mõju. praegusel hetkel oleme me analüüsimas huvigruppidega läbi viidud konsulteerimisfaasi äh, tulemusi, me analüüsime neid väga põhjalikult ja järgmisel nädalal asepresident Almunia tuleb siia ja vastab kõigile teie küsimustele just nimelt selle küsim-, sellise teemavaldkonnaga seoses. ja mis puudutab äh, üldist äh, poliitikat monopolivastases võitluses äh, ja ühinemistes ja iseäranis seoses trahvidega, tahaksin ma öelda, et trahve rakendatakse ikkagi siiski avalikkuse huve silmas pidades ja me tahaksime siiski võrdseid tingimusi tagada. meie trahvide eesmärk on sõltumatu Euroopa Liidu eelarve huvidest, äh, nagu res-, resolutsioon vastupidiselt selle, mida resolutsiooniga viidatakse. trahve ei kasutata selleks, et Euroopa eel-, liidu eelarvesse al-, raha hankida. see küll läheb äh, Euroopa Liidu eelarvesse esialgselt, äh, kuid äh, makstakse hiljem tagasi liikmesriikidele, selles mõttes on eelarvet silmas pidades trahvid neutraalse väärtusega. me võtame arvesse teie kommentaare väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete kohta konkurentsipoliitika valdkonnas, võtame arvesse ka teie toiduainete sektorit puudutavaid kommentaare ning rõhutaksin veel ühte asjaolu seoses energia tootmisega. raportöör oli päris rahulolematu konkurentsipoliitikaga ja olukorraga liikmesriikides ja ka mõned teised liikmed avaldasid rahulolematust olematust komisjon on olnud väga aktiivne ja jätkab aktiivset tegutsemist konkurentsipoliitika eeskirjade jõustamises ja domineeriva positsiooni vastases võitluses energia, elektri ja gaasi tarnetega seoses tõhus konkurents selles valdkonnas toob äh, suuremad tarnekindluse, väiksema keskkonnamõju, äh, innovatiivsemad arengud ja, ja soodsamad hinnad majapidamistele ja ka ettevõtetele, aitäh! Thank you very much, Sophie. Yes, thank you, Chair. suur tänu, Sofi Intvelt, suur tänu, härra esimees, ma ütlen lühidalt, teie ütlesite, et komisjon saatis raportöörile isikliku vastuse, see raportöör olin mina. mina küll ei ole saanud teilt vastust. kuid hiljem mingisuguse vastuse ma sain, aga ega see vastus ei olnud, see oli lihtsalt komisjoni poolt langetatud otsuste kokkuvõte, see ei ole sama, mis eh, nende poliitikate tõhususe analüüs see võib teile küll olla äh, suureks šokiks nüüd, aga äh, ega otsuse vastuvõtmise lõppeesmärk pole otsuse võtmine, vaid mõju. ja kui me ei hinda nende miljardite eurodeni küündivate riigiabide mõju, siis äh, ma ei tea, mida me teeme, kuidas te saate otsustada, kas te jätkate selle Äh, ajutise üleminekupaketiga või mitte, me teadsime ju kõik ette muidugi, et see ei ole mingisugune üleminekumeede. kas te ei ole tõesti analüüsinud seda, kui palju on riigi abi andmise meede oma eesmärki täitnud ja me oleme teinud, teinud teile paar ettepanekut, kus valdkonnas me eriti tahaksime komisjonipoolset uuringut. ja teine väga konkreetne küsimus, mille ma esitasin, millele saab vastata kas jah või ei lihtsalt et kas nimelt äh, need äh, sektori analüüsid ka on tulemas? komisjon, palun. mis puudutab meie poliitikate mõju, te teate, et komisjon üldiselt peab tõesti tegema mõjuhindamise analüüsi enne seadusandluse käivitamist ja võimaluse korral ja see on element, mida president Barroso on rõhutanud ka meie poliitikate hindamise. seni tuleb tunnistada, et konkurentsipoliitika, mis põhimõtteliselt on jõustamispoliitika, ei läinud selle reegli alla, kuid äh, meie hiljutised suunised, sealhulgas ka horisontaalsed suunised, on äh, läbinud ka mõjuhindamise ja seda kasutatakse ka tulevikus äh, juhiste osas, sealhulgas riigiabi valdkonnas. ja seega siis äh, eelhinnang ja siis hinnang. ei hakka ma varjama siin seda, et seda oleks teha, et seda ei ole teha lihtne, me ei ole ainsad, kes on praegu äh, natukene kimpus äh, konkurentsipoliitika hindamisega, mitte ainult riigiabi valdkonnas, vaid ka teiste instrumentide puhul, kuid me kavatseme seda teha mitte sellepärast, et äh, teie meilt seda palute, vaid see on oluline läbipaistvuseks ja, ja vastutuskohutuse mõttes. ja meie töö tõhususe suurendamiseks sektoripõhine analüüs. see on otsus, mille asepresident Almunian peab langetama. aitäh! kas raportöör tahaks midagi lisada siia? härra esimees, minu meelest see kõik näitab siin seda, et meil on tõesti vaja seda järgmise nädala kuulamissoovi, loodetavasti härra proua Intvelt on kohal, siis saame me eh, üritada midagi välja pigistada konkurentsivolinikult ja teda natukene praadida. mul tuleb siin meelde üks eh, nali, mida Philip Lowe ühes eh, väikses seltskonnas ütles, et Nelli, Nelli Kross teeb kõike seda, mida talle ette kirjutatakse peadirektori poolt ja loodetavasti uue volinikuga on uued tuuled peadirektoraadis, sellepärast et kui volinik lihtsalt loeb ette peadirektoraadi sõnad, siis on ju bürokraatia äh, Äh, juhi positsioonil ja konkurentsipoliitika lihtsalt eemaldub äh, tavalisest elust ja seega minu meelest on väga teretulnud, et meil järgmine nädal see kuulamine on ja loodetavasti seal meil ka midagi jõuliselt otsustab, otsustab, õnnestub öelda. Äh, suur tänu, härra Epping. see arutelu on nüüd lõppenud. ja kalender muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on seitsmes oktoober kell viis pärastlõunal, kakskümmend kuus oktoober räägime muudatusettepanekutest ja komisjon hääletab kahekümne üheksandal novembril. selleks, et see asi jõuaks siis eh, detsembri esimesele täiskogule, kui härraraportöör on nõus, siis on kõik hästi, sellega on see arutelu tõesti nüüd lõppenud, kas kellelgi on eh, muid küsimusi esitada, kui ei, siis sellega meie istung eh, praegu lõpeb ja tuleme uuesti kokku eh, esmaspäeval, neljandal oktoobril kell kolm pärastlõunal, aitäh!